alustagem äh, tööga. kõigepealt äh, on päevakorras päevakorra vastuvõtmine, kui vastuväiteid sellel ei ole, on päevakord ka vastu võetud. Äh, juhataja teadaanded on päris mitmeid, ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et ma pean need üksikasjalikult siin ette lugema, sellepärast kui ma seda ei tee, siis ei tehta ka protokolli korralikult. niisiis palun arvestage, et ma pean seda kõike üksikasjalikult tegema. kõigepealt esimene teade teadaanne on, äh, on in memoriam teadaanne, äh, ma pean kahjuks teile äh, teatama ühe meie parlamendisaadiku surmast, tegemist on Philip Bradburniga Ähm, paljud teist kindlasti teavad, et härra ähm, Bradbon äh, suri mõnda aega tagasi juba ja äh, sellest anti teada ka täiskogul, aga oluline on äh, sellest ka siin komisjonis rääkida. härra Bradbon oli nii mulle kui paljudele teistele ähm, kolleegidele teada-tuntud oma tööajal siin härra Bradburn töötas EP EPP ja ECR fraktsioonis. kallid kolleegid, palun. ta oli ähm, Kanada delegatsiooni äh, juhataja ja esimesest veebruarist kaks tuhat seitse kuni kolmeteistkümnenda juulini kaks tuhat üheksa oli ta ka libekomisjoni aseesimees ja äh, ta oli väga hinnatud kolleeg äh, ja eriti seda Kirkhope'i kolleeg. teiseks meie keeleline režiim, taani, läti ja horvaatiakeelne tõlge ei ole kahjuks äh, tänase koosoleku ajal võimalik ja nüüd ma tahaksin ähm, välja lugeda, ette lugeda koordinaatorite soovitused vastavalt kodukorra artiklile kakssada viis, nimet-, äh, nimetus äh, UNCRPD esindajaks Helga Stevens ECR-ist Äh, ja äh, see puudutab äh, ÜRO konventsiooni puuetega inimeste küsimuses ja koordinaatorid soovitavad koostada kirjad härra Schulzile ja härra Questile, CERT-ile, TG Digiti peadirektorile Begacomi häkkimise küsimuses. lisaks libe kohtumine Eh, koordinaatorid eh, soovitavad korraldada üheksandal märtsil eh, lisalibe kohtumise selleks, et võtta vastu erinevaid olulisi raporteid, mis puudutab kriminaalõiguse kontaktrühma, siis soovitatakse jätkata selle kontaktrühma tegevusega. nüüd eh, vastavalt kodukorra artiklile sada kolmteist eh, resolutsiooni ettepanekud eh, ei ole vaja järeltööd Aldo Pacello raportis selles osas, mis puudutab Euroopa otsingumootorid selles osas, mis puudutab ähm, ähm, äh, Charlie Hebdo'ga äh, seotud terroristlikku rünnakut äh, European No-Fly listiga seoses, lisaks terrorismivastase võitluse osas ja Euroopa ameti adapteerimise küsimuseks sellega seoses ka. ja nüüd vastavalt vastavalt äh, artiklile kakssada viis äh, peame küsima, et kas äh, need koordinaatori soovikud on heaks kiidetud ja nüüd ma eeldan, et see nii on, kui vastuväiteid ei ole ja nüüd võtame vastu järgnevate koosolekute protokollid kakskümmend neli kuni kakskümmend viis september kaks tuhat neliteist, kuusteist oktoober kaks tuhat neliteist, kakskümmend oktoober kaks tuhat neliteist, kakskümmend üks oktoober kaks tuhat neliteist, kümme kuni üksteist november kaks tuhat neliteist, kui vastuväiteid ei ole, on need protokollid ka kinnitatud ja nüüd liigume edasi hääletuse juurde, on teil kõigil hääletuskaardid olemas? olemas. otsin ka enda oma välja. Okay, colleagues, we have the vote. kallid kolleegid, me hakkame hääletama äh, nüüd äh, äh Seipoli äh, loomise küsimuse raportööriks sellel teemal on äh, proua Kinga Kall. alustame hääletusega. hääletus äh, äh, on esialgu käega märkanud teile ja lõpphääletus on elektrooniline. kõigepealt siis kompromissettepanek üks. kes on selle poolt? kes on vastu? erapooletud, see on vastu võetud kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm äh,. ei siiski, muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kuus, teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa kuni viiskümmend. Äh, on tagasi võetud ja nelikümmend kolm Äh, muudatusettepanek nelikümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. see langeb ära. ei, kontrollime siiski, muudatusettepanek nelikümmend kolm, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt häält, üheksateist vastuhäält, see on vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek üksteist äh, langeb ära, aga nüüd muudatusettepanek viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek äh, kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, muudatusettepanek kolmteist. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud kakskümmend neli poolthäält, kakskümmend seitse vastuhäält, see on tagasi lükatud. muudatus viiskümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? viiskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 järgmiseks kuuskümmend üheksa, seitsekümmend kaks ja kakskümmend viis ja kuuskümmend kaheksa. ei, siiski kuuskümmend üheksa, seitsekümmend kaks, kakskümmend viis plokina, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa ja budžet kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas te tahate kontrollida? kontrollime. hääletamine lõppenud. üksteist poolthäält, kolmkümmend üheksa vastuhäält, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend esimene osa, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. eelarvekomisjoni ettepanek neli, see langeb ära, seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt Äh, siiski vabandab äh, esimees neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu erapooletud vastu võetud äh, ettepanek üheksateist, kes on poolt?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 vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve ettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. ja nüüd äh, lõpphääletus äh,. teeme seda elektrooniliselt ja hääletamine on alanud äh,. hääletame siis teksti muudetud kujul, tekst on, äh, hääletamine on lõppenud nelikümmend kolm poolthäält, neli vastuhäält, see on siis vastu võetud. ja nüüd äh, kolleegid äh, hääletame äh, läbirääkimisi nõukoguga. proua Peenova jaoks on hääletus endiselt veel avatud. ja ta on hea kolleeg, nii et hoiame hääletuse nüüd lahti veel ei ole üldse erapoolik, keda on nüüd ka hääletanud ja hääletamine on nüüd lõppenud. nelikümmend kaks poolt, kaks ähm, vastu, kolm erapooletut. Äh, raport on nüüd vastu võetud. Äh. ja palun annan teile sõna ja teen hästi lühidalt kallid kolleegid, Kinga soovib äh, rääkida ja suur aitäh variraportööridele äh, koostöö eest ja positiivse suhtumise eest ja sekretäriaadile ka suur-suur aitäh. ka sealtpoolt tehti väga head tööd ja ma loodan, et me jätkame oma tööd ka samas vaimus. suur aitäh ja palju õnne! Okay, thank you, colleagues. Um, if you're leaving, please. aitäh, kolleegid, kui te tahate saalist lahkuda, siis palun tehke seda vaikselt ja liigume nüüd edasi päevakorraga päevakorrapunkti number kuus juurde, kolmandate riikide kodanike teaduste ja õpingute õpilasvahetuse tasustatud ja tasumata praktika vabatahtliku teenistuse ja aupairina töötamise eesmärgil riiki sisenemise sealt äh, seal elamise tingimused uuesti sõnastatud versioon, äh, raportöör on Cecilia Wikström, Cecilia, enne kui sa alustad, ütlen ka omalt poolt paar sõna, tegemist on mm, parlamendi mandaadiga triloogi jaoks, äh, mille parlament võttis vastu umbes aasta tagasi ja rohkem omalt poolt ei ütlegi, Cecilia, palun, sõna on nüüd sinul. Thank you, chair, and I am suur tänu! mul on hea meel teiega jagada oma seisukohti selle väga tähtsa direktiivi küsimuses. kuna tegemist on uue mandaadiga ja minul on esimest korda võimalik seda tutvustada, siis äh, ma paluksin teie tähelepanu paariks minutiks. nagu te teate, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kolmeteistkümnendast aastast libe võttis oma mandaadi vastu, seda kinnitati äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal väga suure häälte enamusega, viissada seitsekümmend kaks poolthäält, üheksakümmend kaks vastuhäält ja kuus erapooletut oleme oodanud, et ka nõukogu oma seisukoha valmis saaks, nendel õnnestus oma seisukoht valmis saada alles eelmise aasta detsembriks ja nüüd me oleme siis valmis läbirääkimistega pihta hakkama. minule anti viiendal veebruaril äh, libekomisjonis äh, mandaat. meil toimus laiendatud äh, variraportööride kohtumine kolmandal veebruaril ja sinna kutsusime kohale ka nõukogu, et nad tutvustaksid oma mandaati. tehnilised kohtumised on juba alanud ning esimene poliitiline dialoog toimub kolm, triloog toimub kolmandal märtsil ehk järgmisel nädalal ma arvan, et me peaksime kõigepealt mõtlema järele, miks me selle uue direktiivi kallale üldse tööle oleme asunud. õigusraamistiku üldine eesmärk on edendada Euroopat kui ähm, teadustöö õpingute äh, keskust ja komisjon on ettepaneku teinud võtta vastu kaks direktiivi, äh, laiendades nende reguleerimisala ja lihtsustades nende rakendamist. praegune õigusraamistik on kümneaastane, hõlmab teadustöö tegijaid, õpilasi ja vabatahtlikke ja kooliõpilasi, praktikal osalejaid ja nii edasi komisjon on tuvastanud mitmeid puudujääke olemasolevas õigusraamistikus, uues ettepanekus püütakse neid puudujääke kõrvaldada. nagu näiteks äh, Euroopa Liitu sisenemise tingimused ei ole piisavalt selged ning liikmesriikides on need äh, tingimused erinevad. elamisluba võib anda lühemaks ajaks kui äh, teadustöö või teadusprojekti aeg ja sellega seoses tekib väga palju haldus- ülesandeid ja kulusid. ajalised piirangud võivad tähendada seda, et tegelikult taotluse esitajad ei tea, millal äh, neile, millal neil on vastust oodata nende taotlusele ning võib-olla nad valivad siis mingi teise maailmajao üldse üliõpilastel on väga raske oma õpinguid, õpingute ajal siin viibimist rahastada ja äh, liikmesriiki pääsemine võib olla väga keeruline või isegi võimatu. Äh, ja see mõjutab halvasti oskuste siiret, teadmiste siiret äh, ja olukord on väga keeruline, üliõpilaste jaoks, kes osalevad kahes liikmesriigis äh, projektides, teadusprojektides. samuti äh, vabatahtlikud, äh, praktikandid ja nii edasi, ka nende tingimused ja palgatingimused on väga erinevad liikmesriikides, mingisuguseid ühiseid eeskirju pole. rõhutan rõhutan omalt poolt, et me peaksime nägema suuremat pilti, hoolimata sellest, et Euroopa Liidus valitseb majanduslangus, et meie tööpuudus on paljudes liikmesriikides suur, on olukord siiski selline, et ettevõtetel on raske kvalifitseeritud tööjõudu leida ja Euroopa rahvastik vananeb. hoolimata sellest, et me võib-olla olime oskustööjõule, atraktiivne tööturg varem, see olukord on muutumas. me peame olukorda see, seevõrd, seetõttu parandama selgete eeskirjadega, mis aitaksid meid muuta atraktiivsemaks. üliõpilased, teadlased toovad kaasa majanduskasvu ja toovad kas-, kaasa uued töökohad pikemas perspektiivis, nii et me peame seda ülesannet tõsiselt võtma. Euroopa Parlament on olnud komisjoni ettepaneku suhtes väga positiivsel seisukohal juba algusest peale. me tervistame täien-, tervitame täiendavate kategooriate sissetoomist kohustuslikult äh, praktikandid, vabatahtlikud äh, au pair'id ja äh, kooliõpilased kui õpilased tulevad või inimesed tulevad au pair'ina juba Euroopasse, siis võib-olla nad äh, hiljem kaaluvad tagasitulemise võimalust üliõpilasena, teadlasena või isegi ettevõtjana tulevikus. me tahaksime ka ühtlustatumaid eeskirju liikmesriikides, me tahame suurendada Euroopa-sisest liikuvust, vähendada haldus- protsessideks kuluvat aega, tahaksime parandada võimalust osaleda tööturul ning äh, luua paremad võimalused pärast teadustöö perioodi lõppu äh, siseneda tööturule. parlamendi raportit koostades äh, toimus meil suurepärane koostöö variraportööridega ja ma tahaksin tänada teid kõiki, et te olete lõpptulemuse sündimisele kaasa aidanud rahva, Euroopa Parlamendi jaoks on väga oluline, et üliõpilased saavad jääda kaheksateistkümneks kuuks äh, pärast oma õpingute või teadusuuringute lõppu, komisjoni ettepanek oli kaksteist teadustöö tegijatel peaks olema pere kaasatoomise võimalus äh, ning ka üliõpilased peaksid äh, saama kaasa võtta oma pereliikmed, sellepärast et äh, väga paljud üliõpilased tänases maailmas on pisut vanemad kui varem ning võib-olla neil on, nad on juba loonud perekonnad. liikmesriikidel peab olema võimalus, vabatahtlik võimalus antud luba ära võtta mitte kohustuslik äh, võimalus ja see annab võimaluse ka põhjalikult kaaluda iga olukorda. samuti peaks äh, taotlusele vastamise aega vähendama kuuekümnelt päevalt kolmekümnele päevale, sellepärast me elame ju digitaalajastult. peame suurendama Euroopa-sisest liiklust, vabatahtliku teenistuse au pair'ide ja õpilaste jaoks tahaksin natuke kommenteerida ka nõukogu mandaati, milles täpselt seisneb, kuuleme me hetke pärast. nõukogu mandaat toob kaasa suured muudatused komisjoni ettepanekusse, selle, sellega piiratakse komisjoni reguleerimisala ning äh, tahetakse ühtseid eeskirju ainult teadlaste ja üliõpilaste jaoks. õpilased tasust, tasustatud või tasustamata praktika tegijad, vabatahtliku teenistuse tegijad ja au pair'ina töötajad jäävad välja. Nad lihtsalt võetakse tekstist täielikult välja. see šokeerib meid. selline reguleerimisala piiramine valmistab mulle tõsist muljet, see vähendab kogu ettepaneku lisandväärtust ning juhiksin teie tähelepanu ka sellele, et kui Euroopa parlament raportit koostas, esitati sada kuuskümmend neli muudatusettepanekut ja mitte ükski neist ei puudutanud reguleerimisala. nii et äh, sellest ma võin järeldada, et Euroopa Parlament äh, toetab kahel käel ja eranditult äh, Euroopa Komisjoni valitud reguleerimisala. mitte ühtegi muudatusettepanekut selle kohta ei tulnud. nõukogu pikendab ka taotlusele vastamise aega, toob kaasa suure halduskoorma taotluse esitajale, kõike seda tuleks vältida. meil on Euroopa Liidus täna konkurentsieelis, sest me saame võimaldada juurdepääsu mitte ainult ühele liikmesriigile, vaid tervele Euroopa Liidule. ja seetõttu Euroopa Liidu sisene liikuvus peaks olema kergesti kättesaadav ja laiaulatuslik aga nõukogu on komisjoni ettepanekut selles küsimuses väga põhjalikult muutnud, toonud sisse mitmeid bürokraatlikke nõudeid, erinevaid äh, etappe, mida tuleb täita. ja see vähendab üldsegi äh, Euroopa tasandil vastu võetud õigusakti vajadust ja lisandväärtust. mul on sellest äärmiselt kahju, aga ma loomulikult olen valmis nõukogu seletusi kuulama, ootan huviga ka kolleegide ja komisjoni kommentaare ning loodan, et meil seisab ees siiski viljakas koostöö ning mul on äärmiselt hea meel selle üle, et läbirääkimised on kohe-kohe algamas. aitäh! suur tänu, Cecilia! kolmepoolsed läbirääkimised algavad kolmandal märtsil ja meil on väga hea meel, et see toimub äh, Läti eesistumise ajal. ja nüüd äh, kuulame ära, mida meie variraportöörid on öelda, siis anname sõna ka nõukogule. rändega tegelevad äh, teemavaldkonnad on rasked, ühed raskematest meie töös, nii et mul on väga hea meel, et viimaks ometi on asjad liikuma hakanud ja äh, palun, Kratsa, teil on esimesena sõna. suur tänu, ka mina tervitan äh, kolmepoolsete läbirääkimiste algust ja tahaksin tänada ka variraportööridel tehtud, variraportööride kohtumisel tehtud head kokkuvõtet, olen äh, peamiselt nõus raportööri seisukohaga me kõik konkureerime, et saada andekaid inimesi, andekat tööjõudu, Euroopa vajab konkurentsivõime eelist, meil on vaja oskusteavet, oskusi ja meie eesmärgiks on varasemat direktiivi parandada ja kui äh, mingisuguseid suuri muudatusi sisse ei viida, nagu nõukogu ettepanek paistab olevat, miks üldse selle tööga pihta hakata? meil on vaja ühtlustatud eeskirju Euroopa Liidu sisenemise kohta ja me peame killustatud olukorda kuidagi leevendama ja reeglid tuleb ka lihtsamaks muuta. mul on äh, väga kahju, et äh, reguleerimisala on piiratud, piiratud ainult teadlaste ja üliõpilastega, oleks äh, huvitav teada, et vähemalt äh, miks ei, ei ole kaasatud vähemalt äh, praktikud, praktikandid, kui midagi muud ei ole võimalik saavutada. samuti taotluste esitamise tähtaeg äh, üheksakümmend päeva tundub väga pikk ajavahemik. kui te ei ole nõus kolmekümne päevaga, siis võib-olla midagi vahepealset siis äh, võimalused jääda Euroopa Liitu pärast teadustööd ja üliõpi, üliõpilasvahetust. Äh, seda tuleks samuti pikendada, kuue kuu jooksul ei ole võimalik tegelikult väga kergesti töökohta leida või ettevõtet alustada. ma olen kindel, et nõukogu on valmis seda siin kaaluma Euroopa Liidu sisene liikuvus on väga oluline osa sellest direktiivist. ma tervitan, et nõukogu on sellega nõus teadlaste ja üliõpilaste jaoks, aga meil oleks vaja suuremat paindlikkust. nõukogu on sisse tulnud, toonud uue nõude, et üliõpilased peaksid uue taotluse esitama. ja selles küsimuses arvan mina jälle, et mida lihtsamalt me tegutseme, seda parem. samuti juurdepääs tööturule õpingute ajal üliõpilastele meie äh, põhimõtteliselt toetame seda, et tööturg on liikmesriikide pädevusse kuuluv küsimus, kuid äh, üliõpilased ja teadlased peaksid äh, saama oma teadustöö ja õpingute ajal ka tööd teha ma olen kindel, et nõukogu saab aru, et me peame Euroopat muutma atraktiivsemaks ning me jõuame koostööle. praegusel hetkel nõukogu ettepanekud küll ei ole meie jaoks piisaval tasemel. suur tänu. Tanjat, kes on variraporteel sotsiaaldemokraatide fraktsioonis, ei ole kohal, tavaliselt väga jutukas fraktsioon on täna puudu. Timothy, kas äh, sina soovid midagi öelda, aga ei pea ütlema midagi. kui sa soovid midagi öelda, siis äh, ütle midagi Euroopa konservatiivide ja reformistide nimel. Äh, jah, ma arvan, härra esimees, et me peame kasutama kõiki neid võimalusi, nii et ma haaraks ka siinkohal võimalusest kinni ja räägiksin paar sõna. loomulikult selle meetme eesmärk on eesmärk, mida me kõik toetame või suurem osa meist toetab. kindlasti me peame meelitama ligi maailmast üle, üle kogu maailma inimesi, et äh, tõsta haridustaset, äh, et tuua Euroopa riikidesse rohkem teadmisi juurde. ja mulle tundub, et nagu raport seda on teinud, on oluline rõhutada et äh, inimesed, kes töötavad ametikohtades, kus äh, nende positsiooni on võimalik kurjasti ära kasutada, siis äh, seda ka tehakse. ja neid inimesi kasutatakse kurjasti ära, selle vastu tuleb võidelda. ainuke asi, mis mulle muret valmistab selle ettepaneku puhul praegu, on see, kuidas see toimib sageli otsustatakse liikmesriikide tasandil, tasandil, kuidas kõrgharidussektorit muuta välisüliõpilastele atraktiivsemaks ja kui kaugele nad lähevad oma rändepoliitikaga, et üliõpilaste vajadusi arvesse võtta samuti ka äh, akadeemilisse maailma sisenemise tingimused on äh, liikmesriigiti erinevad. lähimuspõte tuleb siin, põhimõte tuleb siin väga tugevalt mängu. ja inimesi võib siin kurjasti ära kasutada. aga samas ma arvan, et äh, on, osa sellest teemast on paremini käsitletav liikmesriikide tasandil, eriti kui me tahame meie, meile tulevate noorte inimeste kurjasti kasutamist ära hoida. me ei ole noorte inimeste siia tuleku vastu. me oleme ka nõus, et neid tuleb kaitsta. aga ma ei tea, kas me nende kaitsmiseks peaksime kasutama just nimelt seda vahendit. suur tänu, Timothy! tahtsin anda sõna variraportööridele, kuid suuremat osa neist pole kohal. kas keegi soovib veel sõna liikmetest enne? kui annan sõna eesistujale. keegi rohkem sõna ei soovi? siis saab sõna eesistuja. kas ka eesistujat ei ole kohal? paistab, et on, siis palun, teil on äh, võimalus sõna sekka öelda. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada teid võimaluse eest teie komisjoni koosolekul osaleda ning tutvustada teile nõukogu mandaati äh, läbirääkimisteks. nõukogu töötas oma mandaadi välja lähtuvalt sellest, et praegune poliitiline äh, globaalne äh, majanduslik olukord tingib vajaduse teadmisi ja oskusi edendada ja, ja Euroopa Liidu ülemaailmselt konkurentsivõimet tõsta lähtuvalt sellest otsustas äh, nõukogu kaasata kaks kohustuslikku kategooriat direktiivi reguleerimisalasse teadlased ja üliõpilased. meie nõukogus usume, et äh, need kategooriad aitavad teadmiste äh, siiret ja konkurentsivõimet parimal võimalikul moel edendada. ja liikmesriigid tahtsid olukorda muuta vähem bürokraatlikuks, paindlikuks Äh, et lihtsustada teadlaste juurdepääsu Euroopa Liidule. nõukogu mobiilsuse süsteem lähtub äh, ICT direktiivi raamistikust, äh, luues liikuvusvõimalused teadlastele ja üliõpilastele. üliõpilaste liikuvus sõltub ja, ja tingimused sõltuvad õpingute pikkustest samuti me kaalume pereliikmete lubamist eh, teadlasega kaasa, et pikaajalist mobiilsust soodustada. me tahaksime eh, võrdset kohtlemist eh, erinevatele kategooriatele selles direktiivis ja ühtset luba. Need kategooriad kolmandatest riikide kodanikest, kes on töötajatena liigitatud, nende puhul kehtib võrdse kohtlemise sätmestik üliõpilased võivad töötada äh, samaaegselt oma õpingutega. mõlemal kategoorial on äh, võimalik jääda liikmesriiki, et otsida töökohta või tegeleda ettevõtlusega pärast oma õpingute või teadusuuringute lõppu. mis puudutab teisi ettepanekus käsitletud äh, inimeste kategooriaid, siis nõukogu on seisukohal, et Euroopa Liidu õiguslik alus praegusel hetkel mm, praktikantide jaoks, vabatahtliku teenistuse jaoks ja au pair'ide jaoks on piisav äh, rände seisukohast. ja seetõttu nõukogu otsustas üldiselt äh, jääda varasema määruse juurde nende kategooriate puhul, äh, muutes neid vaid pealiskaudselt nagu raportöör ütles, nõukogus räägiti väga põhjaliku, tegelikult sellest reguleerimise alast, see oli liikmesriikide jaoks kõige põh-, murettekitavam äh, teema ja au pair'ide ja tasustatud äh, praktikantide reguleerimisalasse toomine seaks ohtu ühtlustatud äh, direktiivi, mis hõlmab teadus, teadlasi ja üliõpilasi, seetõttu said need kategooriad välja jäetud. ja oleme juba alustanud oma tööd äh, koostööd raportööridega ja läbirääkimiste meeskonnaga ning anname endast parima, et meie eesistumise ajal jõuaksime me läbirääkimistega kohe tüki maad edasi, aitäh. Äh, vabandust, et ma teie nime alguses ei jõudnud öelda aga suur tänu, proua Tvaarte. ja nüüd saab Euroopa Komisjoni nimel sõna proua Belinda Paika. suur tänu, esimees, kõigepealt tahaksin tänada Euroopa Parlamenti, Euroopa Parlamendi arvamuse eest, mis on väga hästi kooskõlas komisjoni ettepanekuga ja mitmes valdkonnas on isegi märkimisväärselt laiaulatuslikum. meil on väga hea meel, et kõik institutsioonid leiavad, et tegemist on tähtsa ettepanekuga, mis aitab Euroopa Liidu konkurentsivõimet tõsta. meil on hea meel, et lõpet-, lõpuks ometi enne esimest ametlikku triloogi on juba toimunud esimesed mitteametlikud kohtumised ja nagu proua Wikströmgi, ootame me pikisilmi läbirääkimiste algust. suur tänu, väga lühike ja tabav sõnavõtt. tuletaksin kolleegidele meelde, et tegemist on ühe osaga paketist, mis hõlmab väga keerulisi Lissaboni lepinguga seotud äh, töötajate rändeküsimusi ja hooajalised töötajad ja nii edasi ja nii edasi ja see on viimane teemavaldkond selles valdkonnas, seda tuleb väga tõ-, sellest tuleb väga tõsiselt suhtuda ning äh, seda kavatseme ka teha, tegemist on äärmiselt tundliku teemavaldkonnaga. ja loodan, et äh, me suudame saavutada teataval määral kooskõla teiste siin vastu võetud dokumentidega ja teiste teemavaldkondadega. Cecilia kätes äh, või ma arvan, on need asjad kindlas kohas. nii et äh, triloog algab äh, kolmandal äh, märtsil ning annaksin lõpetuseks veel kord sõna Ceciliale. suur tänu kõigile teie panuse eest, parlament tegutseb siin ühise rindena, see on väga hea, nii nagu ka eelmise ametiaja jooksul, eelmise mandaadi puhul, kui me seda teed alustasime ja ma tervitan seda, et teie mandaadis, teie seisukohtades on väga palju elemente, mis on meie seisukonnaga otse vastuolus. tervitan ma seda, et me jagame siiski oma seisukohta eesmärgi osas, nimelt oskustega inimeste Euroopasse toomine on meie kõigi eesmärk, nagu ka Euroopa Liidu konkurentsivõime tõstmine ja katsugem need kaunid sõnad siis ka kuidagi tegudesse ümber vormida, nii et nad ei jääks lihtsalt äh, uhketeks sõnadeks. nüüd äh, olete te kõik äh, selle teema taustaga ja arenguga eelmise ametiaja jooksul tuttavad ja jätkame siis tööd selle kallal, tegemist on dokumendiga, mille komisjon on esitanud meile selleks, et majanduskasvu, konkurentsivõimet, tööhõivet parandada ja just seda meil ongi ju vaja Euroopa Liidus tänases maailmas. me peame sellesse dokumente tõsiselt suhtuma, kui me ei tööta selle kallal, siis äh, meie manner kaotab ainult oma tähtsust. töö selles vallas on kindlasti raske, kuid äh, selle tähtsust ei saa kuidagi alahinnata. aitäh! suur tänu ja suur tänu siis ka kolmepoolsete läbirääkimistega, kallid kolleegid. päevakorrapunkt number seitse. komisjoni aruanne riiklike programmide ettevalmistamise kohta siseasjadega seotud fondide jaoks. tegemist on jällegi tähtsa ettekandega, kallid kolleegid. suhtuge sellesse äärmise tõsisusega. siseasjade peadirektoraat on saatnud oma väikese tutvustava dokumendi liikmetele järgmiseks seitsmeks aastaks. oleme nüüd jõudnud etappi, kus liikmesriikide riiklikud programmid on üksikasjalikumalt paigas, nii et äh, tervitame komisjoni poolset tutvustust. kui me räägime siseasjadega seotud fondidest, siis äh, parlament saavutas äh, õigusliku tagatise, et miinimumprotsentarv vahendeid eraldatakse konkreetsete eesmärkide täitmiseks fondidest see on väga oluline ja oluline on meie jaoks teada, kas liikmesriigid on nendest protsentmääradest kinni pidanud ja kas on taotletud erandeid ja kas on antud erandeid. Belinda, võib-olla sa annad meile siin täiendavat informatsiooni siis ka suuliselt. seekord ma ei jää nii napisõnaliseks kui eelmine kord ja tahaksin tänada veel võimaluse eest teie komisjonis sõna võtta ning räägiksin täpsemalt liikmesriikide riiklikest programmidest äh, siseasjadega seotud fondide kontekstis. tegemist on meie kolmanda ettekandega pärast seda, kui saavutasime määruses üksmeele, määruse osas üksmeele. Äh, me räägime siis äh, täna sellest, kuhu me oleme jõudnud programmide vastuvõtmisega ja kuhu liikmesriigid tahavad oma vahendeid suunata. räägin paari sõnaga ka sellest, milline partnerlus ja järelevalvemehhanism on liikmesriikides paigas. palusite meil keskenduda ka nendele miinimumprotsentmääradele. Äh, kindlasti teen seda, oleme selle kohta teile ka dokumendi saatnud, me tahtsime, et see oleks viimane kättesaadav info. Te oleksite kindlasti tahtnud selle dokumendiga tutvuda juba varem, aga me tahtsime, et te saaksite viimase info ja seetõttu jõudis see sel ajal läbirääkimised liikmesriikidega veel jätkuvad ja iseäranis kui on kõrvalekaldeid nendest mi-, miinimumprotsentarvudest, jätkame me tööd. suur osa varjupaigafondidest äh, äh, ja migratsioonifondidest, rändefondidest on liikmesriikide hallata kaks koma seitse miljardit, amifondid äh, kaks koma kaks miljardit sisejulgeoleku jaoks, viiskümmend kaheksa riiklikku programmi võetakse vastu, viiskümmend neli projektitaotlust on esitatud komisjonile ja meil on viisaprojektid äh, nelja Schengeni riigi poolt, äh, neid ei saa esitada ennem, kui oleme kokkuvõtte saavutanud, äh, kokkuleppe saavutanud nende riikidega määruse rakendamise osas, tõenäoliselt jõuame kokkuleppele aasta lõpus hoolimata sellest, et läbirääkimiste protsess äh, on endiselt äh, hoos ning mõningate programmide puhul on veel nii mõndagi teha jäänud, äh, võib öelda, et kakskümmend kaks projekti on juba saavutanud teatava küpsusastme. protsess on olnud käimas juba mõnda aega ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta assigneeringud on äh, üle toodud. eeldame, et need kakskümmend kaks riiklikku programmi võetakse vastu märtsi lõpuks. kui nüüd märtsi lõpuks seda ei tehta, siis äh, lähtuvalt finantsmäärusest me ei saa neid äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta signeeringuid üle tuua. ja nagu te teate, programmid peavad olema avalikult kättesaadavad veebilehekülgedel ja kohe, kui programmid vastu võetakse, saame hakata liikmesriikidele ka vahendeid välja maksma e. eelrahastamine neli protsenti kogu eraldatud summast programmi raames eraldatakse kõigepealt, seejärel iga-aastane äh, kolm protsenti kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohta äh, seda, neid rahasid saab üle kanda ainult siis, kui on vastav amet äh, määratud liikmesriigi poolt paika. liikmesriigid, kelle projektid vastu võetakse, peavad seda tegema, oleme rõhutanud liikmesriikidele, kui oluline on sellise ameti äh, määramine. loomulikult on projektide vastuvõtmine väga oluline, kuid äh, ka selle kandmine, sellest hoolt kandmine, et liikmesriigini jõuavad ka Euroopa tasandi vahendid selle projekti kandmiseks, on ju ka väga oluline ja see on eeltingimus selleks, et vabaühendused saaksid oma tööd alustada näiteks. siis äh, ülejäänud summad äh, ootavad äh, mitmeaastase finantsraamistiku määruse vastuvõtmist. eelarvekomisjon tegeleb sel nädalal selle teemaga, nagu te teate. ja programmide finantsprofiile saab muuta, nii et kahe tuhande neljanda aasta vahendeid saab äh, hajutada kahe tuhande viieteistkümnendast kahe tuhande seitsmenda aastani. ja me jätkame läbirääkimisi liikmesriikidega ning loodame, et kui mitmeaastane finantsraamistik on valmis, on ka meie projektid jõudnud äh, päris val-, peaaegu valmis järku räägiksin nüüd natuke nendest protsentarvudest. Need protsentarvud, äh, nende üle teostab äh, komisjon kontrolli, teostame selle üle kontrolli, äh, kuidas on jaotatud meie vahendid erinevate eesmärkide vahel, võttes arvesse mõningate eesmärkide puhul kehtestatud miinimumprotsentsmäärasid. see oli väga oluline osa meie kolmepoolsetest läbirääkimistest ja väga oluline osa ka saavutatud lõppkokkuvõttest. reeglina liikmesriigid peavad nendest miinimum Äh, osadest kinni, on mõningaid erandlikke äh, kõrvalekaldeid äh, ja komisjon on väga põhjalikult uurinud, kas nad on põhjendatud. kui te õige, kui te mäletate, siis saavutasime kokkuleppe, et liikmesriigid peavad seda miinimummäära austama, aga kui nad ei, ei kavatse seda teha, pidid nad selgitama, miks. me pidasime siis seda järgi või selgita põhimõtteks ja äh, kui selgitus erandi taotluseks ei ole põhjendatud, komisjon projekti ei äh, kinnita. me tahaksime tagada, et äh, eesmärk ei sea kuida-, ei seata kuidagi ohtu seetõttu, et ei ole miinimummäärasid kasutatud. nüüd siis need kaks peamist fondi, AMIF, liikmesriigid on suures osas tegelenud äh, vastuvõtu ja varjupaigasüsteemidega. Äh, Malta, Holland, äh, Kreeka on need, kes on kõige rohkem sellega tegelenud. oma tegevustes püüavad nad tagada liidu standardite rakendama, rakendamise ning vastuvõtukeskuste vastuvõtuvõime teenuste pakki, pakkumine varjupaiga taotlejatele, äh, eriline rõhk, rõhuasetus on suunatud haavatavas olukorras olevatele isikutele. saatsime teile ka sellekohase tabeli, nagu te näete, väikseid erandeid on siin taotletud miinimumprotsentmäärade osas Läti ja Slovakkia programmide puhul. Läti üheksateist protsenti kahekümne protsendi asemel ja Slovakkia seitseteist protsenti kahekümne protsendi asemel. tegemist on tõesti väikeste kõrvalekalletega ja tõenäoliselt ei olnud need taotluslikud. räägime sellest nende liikmesriikidega, need programmid ei ole veel vastuvõtuks valmis. mis puudutab integratsiooni, siis kõige suuremad eraldiste saajad on Portugal, Poola, Tšehhi Vabariik, Saksamaa ja Rootsi viiskümmend seitse kuni nelikümmend kolm protsenti. kõik liikmesriigid peavad äh, kinni miinimummääradest, välja arvatud üks liikmesriik, Kreeka. läbirääkimised Kreekaga toimuvad, äh, oleme teinud äh, nii ISF-i kui AMIF-i kohta oma kommentaarid ning ootame nende vastuseid. oleme rõhutanud, et nad peavad arvesse võtma muudetud poliitilisi prioriteete ja nii palju, kui me aru saame, siis Kreeka plaanib võtta meetmeid, mis äh, soodustavad integratsiooni, kasutatakse struktuuri- ja investeerimisfondi vahendeid. aga nagu ma ütlesin, me ootame siin Kreeka vastuseid, meil läbirääkimised toimuvad kahe tuhande neljateistkümnes, kahe tuhande viieteistkümnes aasta äh, on ümberasustamise fondis on Rootsi kõige rohkem ette näinud äh, vahendeid äh, ja kokku on üldse nähtud siis seitsesada miljonit eurot äh, ja selle, need vahendid peaksid siis üle võtma siseriiklikud ametid äh, ja kui te tahate, saadame teile ülevaate ka selle kohta, kuidas see peaks siis liikmesriikide kaupa välja nägema. Bulgaarias äh, läheb neliteist protsenti vahenditest ja Ühendkuningriigi viisteist protsenti, ülejäänud liikmesriikide puhul on investeeringud nelja ja äh, kahekümne protsendi vahel. keskendutakse äh, sellele, et me seame olulisemaks prioritiseerimises vabatahtlikke tagasisaatmise skeeme, mitte ümberasustamise süsteeme ja ma tahaksin lisada, et lisaks äh, siis äh, riiklike programmide baas äh, summadele saavad seitse liikmesriiki lisavahendeid riiklikest kavadest selleks, et riiki, et rakendada AMIFi kümmet erifunktsiooni, nii et need summad ulatuvad neljakümne viie miljoni juurde Belgia, Prantsusmaa, Holland, Poola, Rootsi, Slovakkia ja Rumeenia on need riigid, kuhu neid siis need, need vahendid suunatakse aga nüüd siis äh, ESF riiklikud äh, programmid, liikmesriigid, kes äh, riiklikes kavades ette näevad vahendeid piiri ja viisa haldamise jaoks kõige rohkem Belgia, Belgia, Saksamaa, Malta, Ungari ja Slovakkia on suunanud piirivalveprogrammidele just nimelt seitsekümmend protsenti. välispiiride haldamise puhul äh, toetame me infosüsteeme ja aitame äh, kasutada uusi tehnoloogiaid, ähm, kõik liikmesriigid peavad kinni miinimumsummatest, kõige suuremad ähm, ISF-i ähm, vahendid on ette nähtud Eurosuri jaoks, Leedu, Kreeka ja Hispaania on siin kõige suuremad kasusaajad äh, ja peamine eesmärk on siis, et need vahendid aitaksid viia Eurosuri nõuete tasemele riigid. kaheksa liikmesriiki ei ole neid miinimum äh, miinimumist kinni pidanud kahe riigi puhul on programmid valmis heakskiitmiseks Belgias ja ja Taanis ja Belgia puhul äh, nad kulutavad praegu ühe protsendi Eurosuriks ja mitte midagi ei ole ette näinud Taani praegu veel. nüüd äh, liikmesriikide poolt edastatud põhjendused on, on komisjonile vastu võetud. Taani puhul Eurosuriga seotud kulud võtab üle siseriiklik fond ja Belgia on öelnud, et äh, nad võivad äh, erijuhtudel täita Eurosuri nõuded, äh, kui kulutavad ühe protsendi siis ISF-i vahenditest selleks. ma tahaksin rõhutada, et väga oluline osa ISF-i instrumendist on olnud ka see, et liikmesriigid saaksid nelikümmend protsenti oma riiklikust kavadest kasutada operatiivtoe jaoks, see tähendab seda, et me võime täies mahus rahustada tegevust piiridel, sealhulgas ka saame katta siis personalikulusid ja väga hea meel on näha et, et neljakümne protsent protsendini on tõusnud liikmesriikide osalus. on mõningaid liikmesriike, kes üldse ei taha seda operatiivtoetust, aga me kavatseme üle vaata, vaadata liikmesriikide programmid, kus on kõige suuremad raskused piiri haldamisega, näiteks nagu Vahemere riikides, et, et ne-, et nad kasutaksid ära operatiivtoetuse võimalused ja nüüd konsulaat, koostöö Austria äh, kasutab äh, selleks seitsekümmend protsenti saadud vahenditest, teised kuni seitse protsenti, kolm liikmesriiki kavatsevad miinimumprotsedu-, protsendist alla vähem kulutada, aga me oleme nendega praegu läbirääkimistes. nüüd konkreetsed tegevused ISF piiride puhul äh, kaheksa liikmesriiki said baassummale lisaks rahastamist selleks, et arendada välja konsulaarkoostööprojektid Need riigid on Tšehhi Vabariik, Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Leedu, Holland, Poola ja Sloveenia. kaksteist äh, programmi on ette nähtud konsulaarkoostööks ja kogusumma on neliteist ja pool miljonit. teine valdkond ehk teisisõnu siis äh, konkreetsed äh, tegevused ISF piiride all ehk teis-, sinna kuuluvad siis Frontexi ühisoperatsioonide jaoks ette nähtud tehnoloogia varumine, see on varustus, mida liikmesriigid saavad kasutada, aga mida võib kasutada ka Frontex ühisoperatsioonidel, sealhulgas muidugi aga ühisoperatsioonid teiste liikmesriikide piiridel kolmteist lisariiki liikmesriiki saavad siin lisavahendeid kogusumma on kuskil sada kolmkümmend kaks miljonit selle vastu näidati üles suurt huvi seitse kuni kaheksa korda rohkem esitati taotlusi, kui meil raha oli. riigid, kes praegu siis raha saavad, on Austria, Belgia, Hispaania, Belgia, Prantsusmaa, Kreeka, Leedu, Läti, Malta, Poola ja Rumeenia. ja kui lubate, räägin siis ISF politsei koostöö menet- ähm,, instrumendist ette on nähtud äh, suured vahendid äh, just nimelt siit alt kuritegevuse vastaseks võitluseks Leedus, Iirimaal ja Kreekas. kõikides nendes riikides läheb kaheksakümmend viis protsenti vahenditest äh, sellele meetmele Rootsi, Luksemburg ja Rumeenia üle viiekümne protsendi vahenditest on suunanud sinna, kõik peavad kinni miinimummääradest. üksainus liikmesriik ei ole pidanud kinni miinimumprotsendist, see on Iirimaa. Iirimaa ei kavatse üldse kasutada ISF e vahendeid kriisi juhtimiseks ja kriitilise infrastruktuuri kaitseks. miinimummääraks on kümme protsenti, nii nagu määrus ette näeb. kuivõrd äh, Iiri programm jõudis meieni alles hiljuti, on see praegu veel kaalumisel ja loomulikult räägime me selle läbi omal ajal ka siis Iiri ametivõimudega. ja lühidalt ma tahaksin rääkida ka enne, kui lõpetan, partnerluse ja seire menetlusest. kõigepealt suur tänu parlamendile toetuse andmise eest komisjonile, millega tagati see, et need meetmed jäid siia määrusesse sisse liikmesriigid tegelikult eriti ei tahtnudki seda vähem kui parlament, aga parlamendile tänu see asi läks läbi, need on väga olulised meetmed, mis on juba aastaid teistes jagatud juhtimisprogrammides kasutusel olnud ja me arvame, et need programmid on täiesti proportsionaalsed ja subiv-, sobivad arutelu all olevatele programmidele. enamus liikmesriike on üles näidanud oma äh, Äh, toetust äh, sellele partnerlusinstrumendile on loonud mehhanismid ja struktuurid ja on loonud ka seirekomisjonid. meie meelest on väga oluline, et rahvusvahelised organisatsioonid, sealhulgas vabaühendused, saaksid osaleda sellel äh, seire, selles seire, seiretöös nii partnerluse läbi kui ka seirekomisjonides, et oleks esindatud vähem, vähemused, ministeeriumid ja kohalikud omavalitsused. seirekomisjonidele on antud väga lai roll, ter-, roll terve selle Äh, programmiperioodi jooksul äh, nii seire kui ka aruandlus on nende jaoks oluline. Nad lähtuvad siis riiklikest programmidest oma hindamises ja auditi raportitel. seirekomisjonid võivad anda ka strateegilist äh, infot pädevatele ametiasutustele, kes peab siis võrdlema tegevust programmi eesmärkidele ja juhtima tegevust selles osas. ma kutsuksin üles parlamendiliikmeid tagama selle, et Äh, sellised äh, partnerid nagu vabaühendused ja teised taolised organisatsioonid liikmesriikides äh, tutvuksid partnerluse seirekomisjonide tööga selleks, et tagada kohapeal vilgas osalus, et programmid oleksid seire all ja et nad oleksid osalised ka programmide revisjonides ma lõpetan sellega, nagu ma ütlesin, härra komisjon kakskümmend kaks programmi võetakse märtsi lõpus vastu, võtame teiega ühendust niipea, kui see toimub ja oleme valmis äh, tulema ja rääkima sellest, millised on olnud läbirääkimised teiste programmide puhul, nagu te teate, need arutelud jätkuvad. me oleme teile kirjalikult äh, andnud arvnäitajad praeguse olukorra kohta miinimumprotsentide koht, protsentide kohta, aga läbirääkimised käivad, ärge unustage seda, liikmesriigid, kes praegu sellest miinimumprotsendist äh, kinni ei pea, peaksid seda tegema, aga see ei tähenda seda, et need läbirääkimised on praegu jõudnud lõpule Kreeka puhul äh, ilmselt äh, ametivõimud hakkavad vaatama üle iga-aastast programmi ja kavatsevad esitada uue kava aga loomulikult Kreekal on kõikide eesmärkide täitmisel väga-väga suuri probleeme. ja ümberasustamise puhul, kui te tahate lähtuda minu soovitusest, et me võime anda teile lisainfot selle kohta, mida liikmesriigid on öelnud, siis teeme seda kindlasti. suur tänu, Belinda. mis puudutab äh, ümberasustamist, siis me kindlasti hea meelega tahaksime midagi saada kirjalikult üldisemalt rääkides äh, sellest äh, fondide äh, liitmisest, selle taga oli kindlasti läbipaistvuse mõte ja see mõte, et tuleb anda aru parlamendi ees, on kriitilise tähtsusega ja mul on väga hea meel, et sa seda täna siin tegid, teie kirjalik äh, märgukiri oli suhteliselt lühike. saadikuid ei ole küll palju täna saalis, aga need, kes on kohal, on vägagi tegevad sellel teemal ja nende jaoks oli see oluline, et nad seda kirjeldust kuulsid. kõigepealt annan sõna Sivi Guillaume'ile, kes on meie raportöör, aga enne ma kontrollin veel, kes sõna soovivad. Barbara Spinelli, kas veel keegi? härra Coelho, kas veel keegi? aega on selleks, sest et see on väga oluline nii et äh, kes saab, kui, kas proua Guillaume, te tahate alguses sõna või teie? võtame kõigepealt kolleegid enne ja siis võib-olla teie. arutan proua Spinellist, Barbara, palun. suur tänu, härra juhataja ma tahaksin äh, tsiteerida ühte mafioosot. ma ei tea, kas olete sellest kuulnud Roomas, härra Putsi rääkis telefoniga ja ütles öö, äh, teisele mafioosole või küsis tema käest, et kas tead, kui palju ma teenin raha migrantide pealt, äh, narkokaubitsemine Äh, narkootikumide kaubitsemine oleks palju vähem tulus. nii et härra Putsi äh, viitab just nimelt sellele, mis Itaalias täna on tegelikkus. nimelt inimesed teenivad äh, raha Euroopa raha pealt ja see on kõik seotud korruptsiooniga. aastal kaks tuhat kolmteist andis Euroopa välja viissada miljonit eurot, mida ei kasutatud sugugi selleks, et äh, parandada olukorda näiteks äh, kinnipidamiskeskustes. ja nüüd Itaalia siis palub äh, Euroopa Komisjonilt täpselt ülevaadet, mis vahenditega on. viisteist protsenti läheb varjupaigafondi, nelikümmend viis protsenti legaalse mm, sisserände ja sisserännanute integreerimisfondi ja mina tahaksin küsida komisjonilt järgmist. kas Euroopa Komisjon nõuab selgust ja läbipaistvust ja millised turvaklausid on ette nähtud äh, Itaalia valitsuse poolt? ja kas on äh, ka äh, tagatud seire väga tõsiste korruptsioonijuhtumite osas, mis on seotud äh, nende Euroopa fondidega ja see loomulikult, seda kõike tehakse äh, sisserännute kukile ära Coelho, palun. suur tänu, härra juhataja, ma tahaksin tänada mm, proua Paiki selle väga olulise ja huvitava ülevaate eest. ma arvan, et selles vallas tuleb väga selgelt öelda. meil on süsteem piisavalt läbipaistev selleks, et hinnata, et kas finantsvahenditest piisab ja kas Euroopa raha kasutatakse õigesti nii et igasugune info Euroopa Komisjoni poolt meie komisjonile on väga oluline. ma tahaksin rõhutada seda, mida te juba ka ise ütlesite. ma nimelt äh, hindan väga kõrgelt seda, et äh, proua Paik tahab saata meile lisainfot äh, riiklike programmide kohta ja võib-olla proua Paik kas te saadaksite meile ka selle kõne, mis te praegu pidasite, sest et äh, väga raske on äh, sellisest pikast kõnest infot välja noppida. Äh, suur tänu. suur tänu ja nüüd annan ma sõna Silvi Guillaume'ile, palun. suur tänu, ma tuleksin tagasi kahe punkti juurde, millele kolleegid viitasid ma äh, üritasin ka nagu äh, Carlos äh, üles märkida teie juttu proua Paika, aga see oli nii kiire, et ma ei suutnud midagi sellest tegelikult kirja panna ja tahaksin ka siis näha seda kirjalikku kõnet. nii et sellega tutvuda ja vaadata üle kõik need tulbad, mis teie tabelites on ja Barbara Paik tõesti tegelikult äh, tabas naelapea pihta, see on probleem, mis on äh, olnud äh, probleemiks ka varem ja, ja sellele on viidanud ka paljud kõnelejad. vabandust, äh, Barbara äh, mm, üt-, rääkis Itaalia varjupaiga äh, vabandust, mitte varjupaiga, vaid kinnipidamiskeskustes ja see tõesti on problemaatiline ja selle kohta meil ei ole ülevaadet, kuhu need vahendid täpselt on läinud aga veel, äh, mulle oleks äh, meeldinud, kui öö, äh, nende arvude peal oleks peatutud natukene kauem. kas meil on ka mingisugust võimalust saada ülevaadet nende miinimumprotsentide kohta, räägiti sellest, et mõned riigid on nendest kinni pidanud ja teised, aga mida see täpselt tähendab, tahaks teada täpselt nende erandite kohta ja võib-olla saaksime tulla selle juurde, et miks see nii on ja nüüd äh, sellised režiimid nagu varjupaigasüsteem äh, ja ümberasustamine. Te viitasite äh, ka ise sellele, härra juhataja, on vaja suurestada liikmesriike, et nad osaleksid selles ümberasustamise programmis, aga kuidas see peaks üle kantama riiklikesse kavadesse, kas see mehhanism praegu toimib või seda tuleb veel toetada? ja kolmas äh, valdkond, mille puhul tuleb selgus majja saada, nimelt äh, vabatahtlik tagasisaatmine ja mittevabatahtlik tagasisaatmine, et kas äh, kas äh, see, et ähm, praegu eelistatakse justkui vabatahtlikku tagasisaatmist, et kas see ka tegelikult toimib? ja siis veel kaks asja, mille puhul ma tahaksin natukene lisainfot. Äh, proua Paik, te rääkisite vastutava ähm,, pädevatest asutustest. kui ma nüüd õigesti aru sain, siis äh, tegelikult on need ähm, organid äh, Äh, paika pandud ainult viies liikmesriigis kaheksateistkümnest, üsna vähe liikmesriike, et võib-olla tuleksite selle juurde tagasi, et miks see nii on ja kuidas siis äh, on mõnedel see õnnestunud ja teistel mitte ja viimane äh, temaatika jah, te viitasite sellele, et vabaühendused peaksid osalema selles järelevalvekomisjonis. kas on, kas ma saan õigesti aru, et tuntakse teatud meeleäärmi selles osas, et nendel ei ole sellele juurdepääsu, nii et võib-olla tuleksite selle juurde ka veel korra tagasi, aitäh. suur tänu, Silvi. kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis äh, annaksingi nüüd sõna uuesti Belinda Paikile. nii et palun jah, üritan äh, vastata ja kui mõni jääb vastamata, siis andke märku. kõigepealt pädevad asutused ja vastutavad asutused, äh, see on asi, mis on lahendatud horisontaalmääruses, et kuidas need äh, vastutavad asutused nimetatakse. põhimõtteliselt on nii, et kui liikmesriigid formaalselt ei nimeta sellist äh, ametit paika, siis nad raha ei saa, nii et see peaks olema suhteliselt äh, suureks motiveerivaks jõuks liikmesriikide jaoks. jah, tõesti tekitab meeleäärmised, nii vähed nendest on selle mm, ette võtnud, äh, aega nendel nagu oleks, aga arvestades fonde, mm, me me oleme tuletanud kõikidele liikmesriikidele meelde, et äh, see on eriti kriitiline nende liikmesriikide jaoks, kus äh, märtsis programmid vastu võetakse, sest muidu nad raha ei saa. ja see on väga motiveeriv, aga loomulikult see on äh, paljudes liiges liikmesriikides tunnevad vabaühendused muret vahendite pärast ja, ja meie poolt tõesti rahasid ei tule, kui ei ole vastutav ametiasutus ära määratletud. ja siis äh, ümberasustamine, informatsiooni oleme saatnud, samuti ka konkreetsetele tegevustele tehtud eraldised äh, praegusel hetkel äh, kujundatakse, suunatakse neid ümber liikmesriikide programmidesse ja öö, see ümberasustamine on üks osa riiklikest programmidest. proua Spinelli tõstatatud küsimus. ma tean, et üks austatud liikmetest on kirjutanud ka volinikule kirja, võib-olla see olite teie, kui ei, siis, äh, siis vabandan, aga igal juhul sama teema tõstatati üsna hiljuti ühe kirjaga ja tõesti väga tõst-, tähtis on, et neid vahendeid kasutatakse korrektselt. liikmesriigid on paika pannud äh, ametiasutused, kes peavad kontrolli teostama, teostatakse järelevalvet ka programm, programmide rakenduse üle, rakendusraportid, vastutav äh, ametiasutus teostab oma auditi ja väga põhjalikult vaatame eriti äh, neid juhtumeid, kus on põhjust arvata, et süsteem ei ole piisavalt tugev. Itaalia ametivõimudega toimuvad läbirääkimised programmide üle endiselt, äh, seal me järgime väga tähelepanelikult, milliseid mehhanisme te kasutate, seal kasutatakse vahendite edasiandmiseks kui mul midagi vahele jäi, siis vabandan. ja siis äh, ümberasustamine oluline on see, et nüüd neid kohustusi täidetakse. meil on väga hea meel, et meil on need neliteist tuhat viissada kohta eraldatud, need tuleb kindlasti ka ära kasutada ja praktikas ellu rakendada. ja oh., ja vabaühenduste kohta veel me rääkisime sellest äh, kolmepoolsetel kohtumistel juba, aga see on oluline ilmselt ka ISF-i puhul, et vabaühendused ja teised valitsusvälised organisatsioonid oleksid teadlikud nende fondide olemasolust ja saaksid osaleda aruteludel selle kohta, et kuidas neid kasutatakse. me kutsume üles liikmesriike läbi poliitilise dialoogi kaasama erinevaid osapooli ja teatud valdkondades, mis puudutab siis äh, siseasju, on äh, kodanikuühiskonna roll mõnedes liikmesriikides vähem tunnustatud rolli saanud pidanud kui teistes ja meie oleme huvitatud sellest, et oleks vabaühendustel selge roll. aga komisjoni perspektiivides, vaatevinklist on selge see, et nad peaksid olema kaasatud. läbirääkimised fondide osas, äh, seal ka väljendati teatud mured nende osas, et kui tegemist on näiteks delikaatse infoga politsei koostöö osas, et seda ei tohiks äh, avalikustada, see on hoopis teine jutt, aga meie arvame, et liikmesriigid peaksid kohalikke omavalitsusi, organe, muid äh, valitsusväliseid äh, organisatsioone kindlasti kaasama ja julgustama. sekkub härra esimees. Te räägite veebileheküljest, ma nüüd vabandan, et ma sekkun, et kui nad tahavad osaleda, miks nad ei võiks olla teie veebileheküljel? ma ei tea, kui äh, kaasajastatud meie veebilehekülg praegu on, aga kas see info ei võiks seal olla? jah, loomulikult ja me võime panna sinna ka lingid äh, siseriiklikele veebilehekülgedele, et äh, sealt oleks info võimalik saada ka liikmesriikide kohta. nii et kui organisatsioonid meile külge vaatavad, saavad ka sealt otse minna siseriikliku äh, organisatsiooni eh, või ameti veebileheküljele. see oli kavas eh, ja see peaks olema juba ellu rakendatud ka. härra Moraes, minu roll on ilmselt öelda see, et me hindame kõrgelt seda infot, mis te meiega jagasite täna siin lisaks sellele kirjalikule märgukirjale, aga meie jaoks on läbipaistvus ja vastutuskohustuse järgimine kõige olulisem, nüüd kus need fondid on pandud kokku ühte uude mehhanismi. ja niimoodi me tahaksime siis tulevikus asjale läheneda ja läbipaistvus äh, tähendab äh, seda, et vastutuskohustusest peetaks kinni nii et meie jaoks on see kõik väga oluline ja see on ka siin täna selgelt välja tulnud äh, kolleegide küsimustest, kuigi võib-olla neid ei ole väga palju kohal, aga see, mis öeldi, oli kõik väga asjakohane. kas te soovite veel sõna, proua Päiks? jah, loomulikult me oleme valmis aru andma parlamendi ees äh, ja eriti, kui rakendusaruanded juba tulevad järgmisel aastal, äh, siis või noh, veel selle aasta sees on meil rohkem infot selle kohta, et kuidas need asjad ko-, koha peal välja näevad, aga võib-olla võiks komisjon kuts-, kutsuda siia ka individuaalsete liikmesriikide esindajaid siis, kelle programmid on juba rakendatud, et saaks infot selle kohta, et mis koha peal toimub, sest et see lõpuks on tegelikult määrav. Äh, liikmesriigid on need, kes panevad priori-, kes järgivad neid prioriteete, mille on pannud äh, nõukogu ja parlament kokku. suur tänu selle ülevaate eest ja nende detailsete andmete eest, mida meiega jagasite ja suur tänu kolleegidele ja meie raportöörile. kallid kolleegid, nüüd on meie ees väike probleem. nimelt äh, äh, Jackie Richard ei ole veel kohal ja ei jõua enne siia, kui kell seitseteist null null järgmine punkt äh, peaks siis olemagi äh, töödokumendi tutvustamine pärast seda, aga ei ole kohal ka variraportööre, nii et kas seda ei saa ettepoole võtta nimekirjas? nii et kahjuks ma pean siis äh, kella viieni istungi peatama, sest et äh, meil ei ole võimalust lihtsalt sellest asjast praegu rääkida. Äh, me jõuame kogu aeg ajakavas ette, see on küll positiivne asi, aga see tähendab seda, et järgmiste punktide jaoks olulisi inimesi ei ole kohal. Carlos? ma ei tea, kas on võimalik, aga võib-olla võiks variraportööridele helistada, nad on ilmselt majas noh, ma mõtlesin sellele, jah. mõned on kohal. Sofi Intvelt, kas sa oled variraportöör selle töödokumendi osas? oled, jah? So this is, this is an ever, this is an ever Carlos, asjad arenevad. Äh, huvitavaks läheb juba. Äh, vähemalt äh, süstime elu selles äh, koosolekus esindajana. teeme nüüd ainult veerandtunnise pausi, saate võtta tassi kohvi. Äh, Jackie Richard jõuab kohale viieteist minuti pärast, nii et veerand tundi paus ja siis jätkame edasi. siis jätkame, vabandust. kas härra Carlos on nõus? viisteist minutit. nii et palun viieteist minuti pärast tagasi ja ärge siis kauemaks jääge ja siis äh, jõuame punkti juurde number kaheksa viieteistkümne minuti pärast, aga mitte palun kauem. Colleagues, we must make a start. nii, kolleegid, alustame nüüd taas tööga, sest äh, muidu liigub viimase päevakorrapunkti arutamine liiga kaugele ja see ei ole õiglane nende kolleegide suhtes, kes seda ootavad, niisiis me ütleme viisteist minutit pausi. ja ähm, ja nüüd äh, alustame siis punktiga number kaheksa. alustan siis sellega, külalised on ka kohale jõudnud äh, Äh, Prantsusmaa Riiginõukogu aastaaruanne digitaaltehnoloogia ja põhiõiguste kohta. ettekanne teeb Jacques Richard, ähm, kes äh, on Riiginõukogu teadusuuringute osakonna asepresident ja üldraportöör ning siin on ka ase pearaportöör ja lugupeetud kolleegid, me kuulame siis ära selle ettekande, mis puudutab digitaaltehnoloogiate põhiõigusi. igal aastal ähm, koostatakse aastaaruanne selle kohta ja see teema on ääretult oluline ja need aruanded äh, valmistatakse väga hoolikalt ette pärast pikki konsultatsioone erinevate isikute ja institutsioonidega. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta raport äh, pühendati just digitehnoloogiale ja põhiõigustele. Äh, komisjoni mitmed kolleegid on olnud nendest raportitest huvitatud ja meie raportöör härra Albrecht, temaga konsult-, konsulteeriti ka. Äh, aruandes on viiskümmend soovitust selleks, et äh, tagada põhiõiguste tõeline austamine uute tehnoloogiate kasutuselevõtul. Äh, ja mõned soovitused on ka suunatud Euroopa Liidu jaoks. selle aruande kokkuvõte inglise keeles on ka laiali saadetud ja nüüd annan ma sõna Shakir Sharile ja siis Loren Sidermannile. pärast ettekannet annan ma sõna saadikutele niisiis kõigepealt, nagu öeldud, härra Richard, palun, teil on sõna. Merci beaucoup, monsieur le président. suur tänu, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu, et äh, olete kutsunud mind, äh, meid oma kodu kogusse ja tutvustame huviga teile oma äh, iga-aastast raportit. kõigepealt pisut metoodika kohta. võib-olla on üsnagi kummaline, et Prantsuse Riiginõukogu äh, tunneb huvi selle teema vastu. ja seetõttu paar sõna võib-olla tutvustuseks meie tööviiside kohta. nagu äh, esimees ütles, praegusel hetkel tulime siia Euroopa Parlamenti, kui see, et tutvustada seda uuringut ja, ja koostamise ajal kohtusime samuti mitmete Euroopa Parlamendi liikmetega kohtusime ka Euroopa Komisjoniga, äh, andmekaitse äh, inspektoriga, nõukogu esindajatega ja me oleme siis teinud oma kokkuvõtte Euroopa õigusest äh, selles valdkonnas ja suur tänu teile, et ka teie olete valmis meid täna vastu võtma. ja veel täpsustuseks Prantsusmaa Riiginõukogu valib igal aastal ühe teema, õigusliku teema, mille kallal äh, me töötame siis umbes kümme kuud. tegemist ei ole siis ju juriidilise tööga. ja riiginõukogu tavatööna, vaid täiendava teadusliku äh, uurimistööna. meil on oma töömeeskond meil on äh, üldraportöör äh, ja aseraportöör ja ühistöö tulemusena esitatakse oma soovitused äh, selle teema kohta. erinevad Riiginõukogu teemad on erinevatest, väga erinevatest teemavaldkondadest, äh, juriidilise taustaga, poliitilist maailma puudutavad, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal töötasime pehme õiguse teema kallal, soft law kallal. jällegi üsna ebatavaline teema Prantsusmaa Riiginõukogu jaoks, me tavaliselt äh, tegeleme just nimelt äh, nende nii-öelda Äh, ranged, selle range ja mitte pehme õigusega. ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal siis oleme me tegelenud digitaaltehnoloogiaga ja põhiõigustega. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on plaanis avalike isiku majandustegevuse teema võtta käsitlusele ja see töö on juba alanud. aga nüüd digitaaltehnoloogia teema juurde tagasi minnes, miks me selle teema oleme valinud? me valisime selle teema sellepärast, et Prantsusmaa Riiginõukogu, nagu te teate, on vabaduste kaitsja, rahva vabaduste kaitsja ja, ja digitaalvaldkonnas valdkond äh, kuulub ka sellesse meie kaitsmise valdkonda ajalooliselt. riiginõukogu on alati väga tähelepanelikult jälginud äh, inimeste õiguste kaitset ka üha digitaalsemaks muutuvas maailmas. huvi tundsime selle teema vastu ka sellepärast, et tehnoloogiline ja majanduslik areng on olnud digitaalvaldkonnas üüratu digitaalvaldkond on ühelt poolt aidanud kaasa vabaduste ja õiguste levikule aga äh, selle nii kiire arenguga on tulnud kaasa ka oma ohud eraelu puutumatusele äh, ja nii edasi. ja seetõttu oleme me tegelenud selle teemaga ning äh, koostanud viiskümmend ettepanekut, viiskümmend soovitust, kus me oleme püüdnud arvesse võtta seda, et isikuandmeid tuleb kaitsta kuid samas oma soovitustes oleme püüdnud arvesse võtta ka seda, et me ei taha digitaalvaldkonda uuenduslikku hoogu pidurdada, sest et äh, just nimelt selle digitaalarengu hooga luuakse töökohti ja tõstetakse majanduskasvu. me oleme me tegelesime palju andmete säilitamise, isikuandmete säilitamise teemaga. ja pärast oma uuringuid, pärast äh, erinevate teiste seisukohtadega konsulteerimist jõudsime seisukohale, et äh, isikuandmed on paremini kaitstud, kui nendel andmetel on oma omanik. isik on siis oma andmete omanik. see on üsnagi ligitõmbav idee, turvatunnet tekitav idee, kuid samas oli meil tunne, et äh, sellest ideest lähtuvalt äh, ei saa toimida. siin oli mitmeid äh, juriste, kes selle teemaga on tegelenud. ja siis uurisime põhjalikumalt konstitutsiooniõigust Saksamaal ja Karlsruhe konstitutsioonikohtu kohtupraktikat ning äh, seda nõndanimetatud andmete ratluse kontseptsiooni see termin tundub äh, keeruline, kuid tähendab äh, seda, et äh, indiviidil on või isikul on õigus otsustada oma andmete kasutamise üle isiklikul eesmärgil. Karlsruhe konstitutsioonikohus kaheksakümne kolmandal aastal kehtestas selle äh, isikuliste andmete automääratluse põhimõtte või isemääratuse põhimõtte, iseotsustuspõhimõtte. ja me oleme palju rääkinud siin erinevatest platvormidest, netineutraalsusest ja nii edasi ja nii edasi. ja see põhimõte on äh, tegelikult aluspõhimõte, mis äh, aitab paremini tagada kõiki teisi vabadusi ja õigusi. me mõtisklesime kaua selle kontseptsiooni kallal, äh, koostades oma soovitusi. ja nii palju siis minu poolt äh, nende väheste minutite jooksul, mis mulle olid sõnavõtuks eraldatud ja härra Soitermann räägib sellest veel täpsemalt. härra Soitermann, palun. suur tänu, lugupeetud esimees. soovitaksin, tutvustaksin teile meie raporti soovitusi, mida kokku oli viiskümmend. keskenduksin omalt poolt nendele soovitustele mis peaksid äh, kanduma üle ka isikuandmete määrusesse, mille kallal Euroopa Parlament äh, on juba töötanud ja millega nõukogu tegeleb ühelt poolt tahaksime me anda inimestele rohkem äh, võimalusi, rohkem õigusi isiklikult osaleda oma andmete kaitsmes aga teiselt poolt me tahaksime anda riigiasutustele äh, rohkem võimalusi andmete kaitseks. nii et ühelt poolt oleksid inimesed ise paremini relvastatud oma andmete kaitseks ja teiseks me tahaksime, et riigiametid oleksid ka tõhusamad äh, andmete kaitse valdkonnas. tahaksime suuremat osalust tehnoloogial äh, andmekaitses tehnoloog-, digitaalset tehnoloogiat peetakse eraelu puudutavate andmete suhtes ohtlikuks, aga nii see ei pruugi olla. ametivõimud, kes peavad tegelema andmekaitsega, peaksid ühe oma tööülesandena toetama sellise tehnoloogia arengut, mis aitab isikuandmeid kaitsta. tuleb arendada välja tehnoloogiaid ning äh, samuti äh, inimesi informeerida, samuti tuleb äh, isikuandmete käitlemist ühtlustada, Euroopa Parlament hääletas samuti eelmisel aastal sellekohase määruse üle ja need metaandmed, nõndanimetatud metaandmete kasutamise tingimused peavad olema paigas. tegemist saab siis tegemist on siis äh, ühe eraldi töövaldkonnaga riigiametite jaoks ja isikute jaoks sooviksime me sellist kollektiivtegevust, kollektiivhoki võimalust, mis äh, aitab kaitsta andmeid. Äh, see moodustab, see võimaldab näiteks ametiühingutel või suurematel organitel algatada hagi, kui äh, on rikutud isikuandmeid puudutavat õigustikku ning äh, taotleda hüvitist. G kakskümmend üks tegi pärast meie raporti avaldamist kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembris oma avalduse sel teemal, siis äh, avalike asutuste roll ja ülesanded äh, andmetega kaitste, andmete kaitsmisel. andmekaitse on üks äh, Euroopa reguleerimisalasse kuuluv valdkond Need teenused, mida inimesed kasutavad Euroopas kõige rohkem, äh, otsingumootorid äh, ja sotsiaalvõrgustikud ja nii edasi ja nii edasi, tähendavad, äh, et tegemist on üle-euroopalise võrgustikuga ja inimene ei ole kaitstud enam riigiõigusega, peaks olema kaitstud Euroopa õigusega ja selline, seda käsitles ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembris G kakskümmend üks oma Pariisi deklaratsioonis. ja see näitab, kui suur on vajadus Euroopa tasandi reguleerimise järele riiginõukogu rõhutab ka seda, kui oluline on äh, sanktsioonide võimaluse andmine andmekaitsega tegelevatele asutustele ning rõhutatakse ka seda, et ametivõimudel peavad olema erinevad tööriistad, erinevad võimalused tegutseda lähtuvalt ohust isiku ja ohuastmest isikuandmetele. tuleb anda ka rohkem õiguskindlust neile, kes kasutavad isikuandmeid, eriti majanduselus osalejatele, ettevõtjatele. vastavussertifikaat on üks võimalusi ettevõte võib pöörduda äh, ametivõimu poole ja taotleda vastavussertifikaati, äh, et äh, näidata, et tema selles ettevõttes käideldakse andmeid nii nagu kord ja kohus. võib luua ka kohustusliku sertifitseerimise süsteemi, mis võimaldab mitte ainult äh, mingisuguse menetluse algatusetapil äh, kontrollida, kuidas asjad toimivad, vaid, äh, vaid jooksvalt. raportis on mitmeid soovitusi, kuid ootan huviga teie küsimusi ning olen valmis neist küsimustele vastates täpsemalt rääkima, aitäh! suur aitäh, jah Äh, see on väga hea punkt, mis eelneb järgnevale päevakorrapunktile, mis puudutab äh, massilist äh, jälgimist, aga nüüd me saame anda sõna parlamendisaadikutele, mõned saadikud on siiapoole ka teel, aga kõigepealt saab sõna härra Lopes Aguilar, palun, teil on sõna esimeseks küsimuseks Claude, merci, monsieur Richard, monsieur Sidermann. suur tänu, härra Richard, härra Sidermann, suur tänu teile selle raporti tutvustamise eest. äärmiselt huvitav, äärmiselt huvitav äh, teema. ka mina ise olin varem selle praeguse komisjoni esimees äh, ja olen tegelenud äh, põhiseaduse teema, temaatikaga ja põhiõiguste temaatikaga. Äh, kohtusin ka proua Toviraga Pariisis eelmise aasta veebruaris, kui ma ei eksi. ja see dokument on tõesti äärmiselt huvitav ning Äh, väga huvitav on tutvuda liikmesriigi seisukohtadega, liikmesriigi äh, vaatenurkadega selles valdkonnas, võrrelda äh, teisi õigusvaldkondi ja teiste, teiste maailma osade õiguspraktikat, Karlsruhe kohtu, kohus, Hispaania kohtupraktika meie olukord on võib-olla meie juures sarnasem teie omale. meie põhiseadus koostati tuhande üheksasaja seitsmekümne kaheksandal aastal. aga on selge see, et digitaalvaldkond on seotud isikuandmetega ja põhiõigustega ja iseäranis isikuandmete osas. ja võib öelda, et aeg, kus liikmesriigid pidid selle valdkonna reguleerimisest hoolt kanda, on möödas, on jõudnud kätte aeg, kus tuleb reguleerida Euroopa tasandil eelmise ametiaja jooksul töötasime väga tõsiselt ühe määrusega. mitte direktiivi, vaid määruse kallal, mis on otsekohaldatav liikmesriikides ja ja see mõjutab otseselt Euroopa Liidu liikmesriikide äh, kodanikke. aga liikmesriigid on olnud selle Euroopa tasandi arengu vastu. nõukogu liikmesriigid on äh, praegusel hetkel külmutanud selle võimaluse tagada direktiivi ajakohastamine direktiivi, see direktiiv, millest räägin, on pärit tuhande üheksasaja üheksakümne viiendast aastast ja see vajab ajakohastamist. liikmesriikide reaktsioon on piiratud, ükskõik kui põhjalik, kui ajakohastatud see ka ei oleks ükskõik kui põhjalikult ei tegeletaks põhiõigustega, õigusega eraelule, äh, sellele äh, informatsiooni äh, eneseotsustamise põhimõttele ja nii edasi ja nii edasi. ja kuna liikmesriikidel tegevused on piiratud, siis mis on teie arvates Euroopa tasandi reguleerimise lisandväärtus, selle reaktsiooni lisandväärtus, mida me täna veel ikka ootame isikuandmete kaitses? oih. suur aitäh äh, selle eest ja nüüd härra Koeha, palun Euh, suur tänu, härra esimees, suur tänu nende sõnavõttude eest ja mm, tänan teid selle eest, et te selle uuringu olete korraldanud äh, Riiginõukogus. ja tõesti, äh, digitehnoloogia mm, areng on meie jaoks väga oluline ja nii nagu te, härra Richard, äh, ka ütlesite, digitaalne tehnoloogia on väga oluline element, millega me saaksime kaitsta põhiõigused paljudes liikmesriikides, aga digitaalne areng võib ka piirata arenguid. siinsamas saalis eile-täna pidasime me maha arutelu terrorivastases võitluses. ja mulle tundub, et mõnikord ei ole me nii ettevaatlikud, kui me peaksime tegelikult olema, tagamaks selle, et me ei ole siin praegu loomas politseiriiki ja et me peaksime natukene valvsamalt kaitsma kodanike põhiõiguseid. ma olen täiesti nõus selle lähenemisega, mille te olete võtnud ja et said inspiratsiooni Karlsruhe põhiseaduskohtust, see on aga otsus, millega ma ei ole kursus. enesemääratlemisõigus digitaalses maailmas, see on uus kontseptsioon minu jaoks, aga öö, omandi öö, õigus siin ei kehti, sellepärast et omandit on võimalik öö, müüa, aga enesemääratlusõigus sinna alla ei lähe ja ma arvan, et äh, tõesti on väga huvitav äh, see lähenemine, mille te olete võtnud. nagu ma saan aru, te olete teinud viiskümmend ettepanekut. mul ei ole võimalust äh, seda aruannet seni veel lugeda, ma kavatsen selle kindlasti väga tähelepanelikult läbi võtta ja ma olen täiesti veendunud, et siin on meie jaoks väga olulisi ja ja kasulikke ettepanekuid, aga üks konkreetne küsimus, mul on jäänud mulje, et äh, liikmesriikide vahel on väga suuri erinevusi selles osas, kuidas üldse suhtutakse an-, isikuandmete kaitsesse. ma ei taha siin öö, äh, äh, viidata jälle põhja-lõuna lõhedele, aga on täiesti selge, et Põhjala riikide seas on väga palju selliseid riike, kellel on seisukoht, et isikuandmete kaitse äh, on ähm, oluline osa põhivabadustest ja on tõsi, et teisalt on väga palju selliseid riike nagu minu koduriik nagu Portugal, kus äh, suhtumine nendesse vabadustesse ei ole sugugi selline. kui me nüüd tahame üles ehitada demokraatiat, Äh, digitaalajastul, äh, siis on oluline see, et inimesed äh, võtaksid just nimelt sellise lähenemise, et kodanikud oleksid huvitatud isikuandmete kaitsest, et nad näeksid sellest kui põhivabadust ja põhiõigust, nii nagu, nagu teisedki. ja minu küsimus on see, et kas te olete oma ettepaneku koostamise juures ka sellele mõelnud, kas siin on sees mingisuguseid äh, soovitusi äh, selle kohta, kuidas äh, peaks käituma riik, kuidas peab näiteks käituma meedia, selleks, et juurutada meie demokraatiatesse sellist suhtumist nendesse põhiväärtustesse, et sinna hulka kuulus ka, kuuluks ka isikuandmete kaitse sellel uuel kaasaegsel digitaalajastul, aitäh! suur tänu, Carlos! ma vaatasin ise seda ettepanekut, tõesti suurepärane töö on ära tehtud, väga kvaliteetne töö, ega ei olekski midagi oodata muud kõrgemalt äh, kohtuinstantsilt ühes riigis, aga tõesti väga-väga oluline dokument, muljetavaldav. eile osalesin ma näiteks äh, ülemaailmsel äh, juurakonverentsil ja mu käest küsiti Safe Harbori ettepaneku kohta Äh, sellised konkreetsed soovitused Safe Harbori kohta on minu meelest väga teretulnud ja me kavatseme kindlasti kolleegidega äh, süveneda nendesse ettepanekutesse, see on äärmiselt praktiline dokument, dokument meie jaoks. Äh, väga hästi koostatud. Jan hetk tagasi tuli, aga Silvi Guillaume saab enne sõna ja siis Jan jah, teen väga lühidalt, ma olen Carlos Coelhoga täiesti nõus, ma olen prantslanna äh, ja ma arvan, et äh, need arutelud isikuandmete kaitse kohta jah, on viimastel aastatel küll arenenud, aga me oleme veel kaugel sellest, et kõik tunnetaksid seda ühtemoodi ja on väga palju Euroopa riike, kes on sellest asjast palju rohkem huvitatud ja kes on kauem selle asjaga tegelenud ja seda oluliseks peanud ja teised on jäänud oluliselt maha. aga sõnastus on siin dokumendis kohati üsna huvitav ja ma tuleksin küsimuse juurde, mis puudutab äh, sedasama digitaalajastu enesemääramise õigust ja ettepanek number üks, et nimelt, et inimesel on õigus otsustada, mismoodi edastatakse tema isikuandmeid. see tundub olevat üsna lihtne õigus nii-öelda äh, loomulikult on lihtne otsustada see, kas edastada või mitte, aga tulen selle juurde, et mis on võib-olla natukene raskem, et kuidas neid andmeid kasutatakse. väga paljud äh, viisid, kuidas neid andmeid tegelikult kasutatakse, on meile täiesti teadmata äh, on, me ei tea ka seda, kui palju inimesi on neid, kellel on juurdepääs nendele, nendele andmetele, nii et võib-olla räägite selle kohta täpsemalt. suur tänu, Silvi! ja loomulikult äh, meie raportööri härra Albrechtiga konsulteeriti selles küsimuses, temaga konsulteeriti siis härra Albrecht, kas te soovite ka midagi öelda? jaa, äh, suur aitäh, minu arvates on ka tegemist väga hea raportiga, väga hea aruandega. Äh, ma mäletan vägagi hästi meie vestlust äh, ja ma näen siin, äh, on kaasatud ka palju neid mõtteid, mida meie oleme mm, arutanud. Äh, see aitab äh, alustada meil arutelusid ka liik-, liikmesriikide parlamentidega ja aitab äh, käima lükata ka erinevaid äh, avalikke arutlusid, mis meil Euroopa Liidus on olnud. härra Kaili ütles, et äh, praegu on paralleelselt käimas erinevad arutelud ja me peame need kõik kokku tooma ja ma arvan, et teie aruanne on väga hea võimalus selleks. omalt poolt võin öelda, et mina tervitaksin vägagi seda, kui seda aruannet et käsitletakse ka liikmesriikide parlamentides ma loodan, et seda on võimalik eh, sinna suunata, vähemalt tuleb eh, liikmesriikide parlamentide pädevaid komisjone sellest aruandest teavitada. suur aitäh, Jan, kui eh, rohkem kolleege sõna ei soovi, siis anname teile mõlemale lõppsõnaks sõna aga äh, ma tahaksin ka omalt poolt küsida ühte ilmselget küsimust. Äh, kas äh, Prantsuse valitsus on reageerinud sellele aruandele ja äh, kui jah, siis kas see mõjutab seda, kuidas nad nõukogus käituvad äh,? Jaan Albrecht, mina ja proua Lauristin äh, käisime Riias nõukogu kohtumisel rohkem ma selle kohta ei ütle, aga olukord oli väga keeruline. Ähm, seda keerukust võib mõista väga erinevalt, aga no las ta jääda. Äh, Prantsusmaa äh, on väga oluline riik ja võib-olla oleks ka nõukogu kolleegidel teie riigist suureks kasuks see, kui nad seda aruannet ähm, loeksid. niisiis, palun, nüüd on teil sõna äh, lõppsõnaks ja saate vastata ka küsimustele. Merci, monsieur le president, merci suur tänu, härra juhataja, suur tänu nende küsimuste eest, see näitab seda, et te tõesti olete huvitatud sellest asjast. ma üritan vastata siis nii hästi kui võimalik ja Laurent täiendab. meie Riiginõukogu on Vabaduse maja nii-öelda ja Laurent saab rääkida seda, mis ta tahab. loodetavasti ta mulle otseselt vastu ei räägi, aga lähen siis asja juurde alustaksin sellest, mida teie ütlesite, härra esimees. Teie küsimusele vastaksin selle kohta, et mida Prantsuse valitsus teeb selle aruandega? noh, tegelikult äh, Prantsusmaa Riiginõukogu on selles mõttes äh, erakorraline instants. me koostame neid aruandeid, äh, mille eesmärgiks ei ole kuidagi mõjutada riigi juhtimist, tegemist on aruannetega, mis on äh, tegelikult sellised operatiivlaadi, äh, nad on, äh, teevad ettepanekuid ja me oleme väga tähelepanelikud selles osas, et need ettepanekud oleksid konkreetsed ja realistlikud, need ei ole mingisugused loosungid. kas nüüd valitsus otsustab või ei neid järgida, seda me muidugi ei saa mõjutada. Äh, Lohanile annan ma sõna selle kohta täpsemalt, äh, kuna ta on selle asjaga kursis, nimelt ühe seaduse kohta. nimelt Prantsuse valitsus on otsustanud digitaalajastu äh, uue seadusandluse koostada ja meie peaminister tahtis, et see seadus et sellele seadusele eelneks arutelu rahva seas, sügavuti minev arutelu, avatud arutelu ja Prantsuse valitsus andis siis äh, Äh, digitaalnõukogule see on riiklik organ äh, juhtida ülesandeks juhtida seda arutelu äh, ja see on ähm, organisatsioon mis on väga tegev isegi prantsusmaalt väljaspool ja peaminister andis siis sellele riiginõukogule digitaalküsimustes ülesandeks lähtuda nendest soovitustest mille prantsusmaa riiginõukogu on teinud Äh, Laurent äh, Sittermann äh, töötas no võib-olla mitte ei ole töötama õige sõna, vähemalt tegi koostööd Axel Lumeri kabinetiga selleks, et tagada meie ettepanekute kokkusobivus valitsuse poolt välja töötatud tekstiga. nii et meie ettepanekud äh, iseenesest äh, ei ole lihtsalt äh, tühjad sõnad, eh, mingisugused äh, sõnakõlksud, võib-olla Laurent, kas sa tahad midagi lisada selle töö kohta, et kas sa oled teinud ko, kuidas see sujus, see koostöö valitsusega? härra Sittermann, ma üritaksin vastata nendele küsimustele, mis puudutavad Euroopa mõõdet, võrd-, menetluses ähm, äh, siseriikliku mõõtmega, nii nagu seda küsis härra Lopez äh, Aguilar. meie valitsus on seadnud endale eesmärgiks äh, digitaalajastut kuidagi reguleerida, see on olnud meie ambitsiooniks ja selleks on tehtudki siis äh, äh, seadusettepanek digitehnoloogia osas, aga muidugi mõjutavad neid arutelu ka äh, Euroopa eelnõud näiteks nagu andmekaitse osas ja lisaks sellele siis kogu reglement, mis puudutab äh, e-turgude ja e-kaubanduse ja netineutraalsuse, võrguneutraalsuse küsimusi ja nii edasi. ja Prantsusmaa Riiginõukogu üritab äh, need kaks äh, mõõdet tuua sisse valitsuse dokumentidesse. Prantsusmaa valitsus muidugi võib otse võtta üle äh, Prantsusmaa Riigikogu nagu ettepanekud, kui nad seda soovivad, aga nad ei pea seda tegema, aga võivad lähtuda ka aruteludest Euroopa tasandil äh, ja äh, valitsus võib siis lähtuda, nagu öeldud, nendest ettepanekutest kogu selle asja juures, sellest, mida meie oleme öelnud. härra Lopez Aguilar, teie küsimusele vastuseks, te küsisite meie käest, et kas Prantsusmaa Riigikogu teab, et teie mõju, et sellel Euroopa tasandil äh, tuleb tegelikult leida lahendus ja mitte Euroopa tasandil. ma tahaksin teile kinnitada, jah, me oleme teadlikud Riigikogus äh, sellest äh, mina olen osalenud alg, aegade algusest peale Prantsusmaa Riiginõukogus neljapäeviti toimuval äh, juhatuse istungil, äh, see on see koht, kus siis räägitakse läbi sellest, mida me tahame soovitada valitsustele ja, ja valitsusele ja et mis läheb edasi ähm, äh, ministrite kabinetikoosolekule ja nii edasi. me oleme pidevalt viidanud sellele, et me peame lähtuma Euroopa seadusest ja meie seadusandlusest kümme-viisteist aastat tagasi Prantsusmaal äh, sellist seadust äh, üldse ei olnudki. see oli selline näotu asi, ei olnud mitte midagi sisulist. ei toinu, toimunud äh, meil haldusnõukogu koosolekuid sellel teemal sugugi mitte. Ähm, kolleegid, kes olid lähetatud Euroopa juurde, nemad ei suutnud kuidagi Äh, mõjutada neid äh, arenguid, sellepärast et see lihtsalt ei olnud teemaks. nii et tõesti, äh, ma ütlen teile, et täna on asjad teistmoodi, me oleme täiesti teadlikud, et lahendused peavad tulema Euroopa tasandil. me kõik mõistame ju seda, et me oleme Äh, üle Atlandi äh, naabrite suhtes äh, tugevamatel positsioonidel, kui me Euroopa-üleseid vahendeid kasutame paremini. aga üks kõrvalmärkus on siiski kohane minu vastuses teile, on ettepanekuid, kus riik, kus liikmesriigid on suhteliselt nii-öelda noh, kõhkleval seisukohal, kus need on siis sellised delikaatsed teemad, näiteks nagu loo-, luure politsei koostöö. aga see ei tähenda seda, et koostööd üldse ei olegi liikmesriikide vahel. aga selles osas Euroopa Kohtu lahend digitaalõiguste osas oli Euroopa, vabandust, Prantsuse ametivõimudele väga-väga oluline, see ei jäänud meie majas sugugi tähelepanuta või märkamata. ja seega selle on üle võtnud ka täitevorgan. Äh, see küsimus on äh, delikaatne, aga ma loodan, et ma vastasin sellele kuidagi rahuldavalt. Loom, palun ja veel mõned teised küsimused, millele ma vastaksin. härra Coelho, teie küsimus, äh, see, et Euroopa riikides suhtute, suhtutakse eraelu kaitsesse erinevalt, jah, loomulikult liikmesriikides on traditsioonid erinevad olnud, näiteks sellistes küsimustes näiteks äh, ID-number, Prantsusmaal see asi on väga-väga äh, delikaatne, nimelt seda isikutunnistuse numbrit kasutatakse väga-väga vähe Põhjala riikides, aga kogu aeg ja, ja sellega tehakse ära mitmed sammud, aga nagu öeldud, äh, alguspunktid on väga erinevad. Euroopa Parlament on näidanud seda, isegi kui Euroopa Parlamendi saadikud ei esinda siin ühte või teist riiki, on viidanud sellele, et äh, enamus äh, soovib siiski seda, et äh, suhtumine muutuks isikuandmese kaitsesse, et sellesse suhtutaks tõsisemalt. meie Riiginõukogus pidasime maha kolokviumi hiljuti digitaalajastu ja põhiõiguste osas ja äh, Prantsuse esindajaid oli meil seal Saksamaalt kohal külalisi Belgiast ja isegi Ameerikast. ja kõikides nendes riikides tõstetakse sedasama küsimust tegelikult ja reaktsioonid on erinevad, aga üheskoos kolokviumi läbi me võisime siis seda asja arutada. nüüd proua Guillaume, teie küsimus kuidas üksikisik otsustab äh, või saab otsustada selle kohta, kuidas nende andmeid ikkagi kasutatakse, see on natukene raskem kui otsustada lihtsalt see, et ma nüüd edast-, luban oma andmete edastuse. ega mul ei olegi otsest vastust äh, teile pakkuda. Äh, me lihtsalt arvame, et kogu meie ettepanekute kogu aitab tegelikult isikul, üksikisikul saada parema kontrolli alla oma andmete kasutamine Äh, praegu äh, on väga rasked äh, protsessid paigas selleks, et isik saaks ennast kaitsta, näiteks pöörduda kohtute poole või nii edasi, see, see on väga keeruline ja seda teed tavaliselt ei minda ja meie arvame, et peaks olema meil selliseid vahendeid, mis teeks selle süsteemi digitaalajastul lihtsamaks Äh, näiteks äh, see peaks puudutama selliseid vahendeid nagu näiteks õiguste visualiseerimine, see, kuidas regu-, on reguleeritud andmete edastamine, kuidas kaitsta eraelu, sellest äh, ma kõigest hetk tagasi rääkisin. Prantsusmaal viidi läbi eksperiment uue ajastu interneti sihtasutuse poolt, projekti nimi oli Minu andmed ja see projekt vaatas siis seda, et kuidas pangad äh, Eh, muud eh, taolised eh, institutsioonid ja avalik sektor edastab isikule andmed selle koht- nende andmete kohta mida nad on selle isiku kohta kogunud et inimesel oleks ülevaade sellest mida need institutsioonid temast teavad tegemist oli eksperimendiga ja toodi välja see välja, et võiks kasutusele võtta ühe teenuse, mis annaks siis inimesele võimaluse saada ülevaade nende, ülevaadet nende, sel-, nende andmete kohta, mis tema kohta kusagil liiguvad. nii et me arvame, et äh, meie ettepanekute kogu äh, tervikuna peaks siis viima selleni, et andmed äh, on üksikisiku tasandil natukene paremini kaitstud. härra Richard, ma vastaksin ka proua Guillaume'ile me võiksime läheneda sellele asjale teisest aspektist, ma ei tea, kas ma nüüd vastan teie küsimusele täpselt, aga äh, jah, võib sellele läheneda üksikisiku äh, seisukohast üt,, nagu ütles äh, minu kolleeg, aga võib läheneda sellele ka nii-öelda ühtse platvormi vaatevinglust, me peame defineerima, mis on meie jaoks üldse platvorm, platvorm ja peaksime pakku panema, paika panema kohustused äh, loomulikult need koosseisud ei saa olla üksikisiku jaoks absurdsed äh, või riigi jaoks äh, me ei lähe ju sõtta nii nagu näiteks ameeriklased või mis iganes. ja nüüd selle platvormi lojaalsus. meil ei ole täna eriti aega laskuda detailidesse siin, et äh, et äh, mida teha, et see platvorm oleks turvaline. aga need platvormid ei ole sellised, kus on meil lihtsalt kogujad või äh, andmete käitlejad, äh, vaid et need peavad olema juurdepääsetavad ka üksikisikule, et nendel oleks juurdepääs iseenda andmetele Um, ma tänan teid um, ja ka saadikuid väga hea arutelu eest ja järgmiseks päevakorrapunktiks uh, on uh, töödokument, mis puudutab järelmeetmeid, mis on seotud uh, jälgimisprogrammiga ja meie praegune arutelu oli väga heaks nii-öelda alguseks või lähtepunktiks sellele järgnevale arutelule. ja ähm, ma arvan, et eh, see kõik toob eh, meile palju kasu, mida me kuulsime kolmepoolsetel läbirääkimistel, meil on väga rasked ajad ees, keerulised ajad ees. Eh, ma ei püüdnud siin Prantsusmaad riigina isoleerida, ma lihtsalt tahtsin öelda, et meil on väga palju tööd vaja ära teha, mis puudutab soovitusi, eriti soovitust nelikümmend kolm, Ähm, siis äh, seal te olete rääkinud ka Euroopa-ülesest koostööst, äh, niisiis suur aitäh teile veel kord äh, väga kõrgekvaliteedilise arutelu eest ja me saame kindlasti seda dokumenti lähinädalatel ja kuudel oma töö raames kasutada. niisiis veel kord suur aitäh! suur tänu ka meie poolt! Um, kallid kolleegid nüüd liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on päevakorrapunkt number üheksa. järelmeetmed kaheteistkümnenda märtsi resolutsioonile. Eh, ma olen veidi kõhklival seisukohal, sellepärast et me oleme väga hästi oma tööd ajastanud, eh, aga nüüd eh, on kaotsi jäänud mõned meie variraportöörid. kell on praegu pool kuus me oleme lihtsalt nii tõhusad ja kiired oma töös ja see maksab mulle nüüd kätte. okei okay.. okei okay,, colleagues, I m sure this is not gonna do me äh, kallid kolleegid, loomulikult ma olen teadlik sellest, et see ei pruugi mulle kasu tuua, kui ma nüüd muudkui edasi lähen tööga ja jätkan. aga siiski hea küll. niisiis, päevakorrapunkt number üheksa kaheteistkümnenda märtsi resolutsiooni järelmeetmed, mis puudutab riikliku julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi Euroopa Liidu liikmesriikide jälgimisasutuste ning nende mõju äh, Äh, kohta Euroopa Liidu kodanikele ja põhiõigustele äh, ja Atlandi-ülesele koostööle justiits- ja siseküsimuses. ma tahtsin kogu selle pealkirja ette lugeda, sellepärast et kaheteistkümnenda märtsi resolutsioonil oli teatud formaalsus ka. Äh, sellega anti meie komisjonile ülesandeks järelmeetmetega tegeleda ja see dokument, mis teie ees on, on töödokument mida meie peame siis koostama ja koos eh, variraportööridega eh, peame me siis eh, selle tööga tegelema. kuidas me seda teeme, see on meie variraportööride kätes ja ma arvan, et me liigume hästi edasi äh, selleks, et vaadata, milline olukord nende praktiliste küsimustega seoses, mis on tõusetunud esialgsest uurimisest. mina tahaksin praegu omalt poolt teha sissejuhatuse, mis annab aimu, kui keeruline ja dünaamiline see valdkond on ja mis näitaks, kui palju tööd on ära tehtud juba pärast seda, kui meil see uurimine kaheteistkümnendal märtsi äh,, märtsikuus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal aset leidis ja Euroopa Parlament teeb selles valdkonnas proaktiivset tööd, see näitab ka seda. ja selles valdkonnas on aset leidnud väga oluline töö ähm, härra Kirkhopi valdkond, lennueelsed andmed, teiste ähm, kolleegide raportid, variraportööride töö, erinevad teemad, mida kolleegid on tõstatanud, andmekaitsepakett ja direktiiv ähm, asjaolu, et äh, meie tahame esialgse resolutsiooni äh, analüüsiga ka tööd teha, on oluline, niisiis ma annan teile kõigepealt ülevaate Eh, sellest, mis on tehtud ja eh, tahaksin rääkida nendest võtmetähtsusega valdkondadest ja sellest, kuhu me liikuda tahame, mis eh, puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsi siis me tegelesime uurimisega ja rääkisime digitaalsest habeas korpusest. uutele kolleegidele ja ma räägin siin äh, üsna tühjale saalile, kõik kolleegid, äh, kes siin kohal on, on väga äh, kogenud kolleegid juba, aga meie koosolekud kantakse ka veebis üle ja just uutele kolleegidele suunatuna ütleksin, et meil toimus kuusteist kuulamist ja ka USA-st, Brasiiliast ja Euroopa Liidust olid eksperdid kohal. kaheteistkümnendal märtsil võeti vastu resolutsioon ja nüüd on meil seirerühm selleks, et tagada, et need järelmeetmed, millega me tegeleme, oleksid tõhusad. meil on erinevaid äh, teemasid, äh, mis puudutavad erinevaid intsidente ja sündmusi, äh, mis ka praegu aset leiavad nii liikmesriikides kui ka meil on teisi intsidente, mida on üksikud liikmed palunud mul tõstatada selle asemel, et üksikutel libe kohtumistel seda üles tõsta, olen ma hoopis siin dokumendis eh, kronoloogiliselt erinevate riikide seisukohad ära toonud, eh, siin on lihtsalt faktiline ülevaade sellest, eh, mis on aset leidnud, siin ei ole toodud poliitilisi hinnanguid ja töödokumendis on ära toodud ka erinevad kronoloogilised äh, Äh, loetelud riikide seisukohtadest, ma olen kõnelenud ka rahvusvahelistest arengutest, äh, olen rääkinud äh, arengutest Ameerika Ühendriikides ja ka tehnilistest arengutest, poliitilistest arengutest Euroopa Liidu institutsioonides. enne ja kui ma kõiki neid valdkondi hakkan lahkama, tahaksin ma äh, rääkida ka äh, sellest, kui äh, tõsine on see süüdistus, mis on viimastel päevadel olnud seoses SIM-kaartide häkkimisega. üks SIM-kaartide suurim tootja maailmas on reageerinud sellele teemale ja Äh, äh, väidetavasti äh, NSA ja GCHQ ähm, on häkkinud SIM-kaartidesse ja mõned kolleegid on minust, minuga sellest rääkinud ähm, väidetavalt püüdi sisse häkkida võimalikult paljudesse mobiiltelefonidesse ja see andis võimaluse mm, jälgimisasutustele äh, jälgida seda, mis äh, telefonides toimub äh, ja saade, saadi jälgida mobiilsidet ilma valitsust ja ettevõtete poolse loata ja Äh, valitsustel ei olnud väidetavalt eelteadmisi selle kohta, et need asutused äh, seda jälgimistegevust läbi viisid ja ma arvan, et äh, see on selge signaal sellesse, et libekomisjon peab tegelema väga tõsiste rikkumistega ja saadikutele valmistavad mured, sellised tõsised rikkumised pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ilmsiks tulnud ja ma tean, et kolleegidele on see muret valmistanud, paljud kolleegid ei ole ka kohal täna, aga ma nüüd räägin mõnedest äh, selle raporti aspektidest. konsensus oli komisjonis äh, selle koha pealt, et jälgitakse soovitusi Äh, meie mandaadi raames äh, ja meile anti mandaat täiskogule minna äh, aasta pärast selle dokumendi vastuvõtmist. see raport annab saadikutele infot arengute kohta, mis on aset leidnud pärast resolutsiooni vastuvõtmist ning annab armu ka, annab aimu ka sellest, milline on digitaalse habeaskorpuse vastuvõtmise olukord. ja nüüd faktilised arengud, millest ma ka eelnevalt rääkisin, töödokumendi sisu sisuks äh, on ka uued äh, ilmsiks tulnud juhtumid, millest on pressis räägitud eelmise aasta märtsist alates. Äh, siin on räägitud ka inimeste näokujutiste kogumisest massiliselt, konfidentsiaalse side pealtkuulamisest, pealt on kuulatud juriste ja teisi, siin on ka rahvusvahelisi arenguid ära toodud ja siin on mainitud ÜRO resolutsioone Ähm, ja riigid peaksid äh, vastutama selle eest, et nende riigid äh, jälgivad äh, inimõiguste austamise põhimõtteid lisaks sellele on USA võtmearengud siin ära toodud. USA senat lükkas tagasi USA reformiseaduse ja äh, hiljutine USA poolne lubadus äh, anda USA kodanikele äh, õiguskaitsevõimalus äh, nii-öelda vihmavarju kokkuleppe all äh, ja äh, kuueteistkümnendast kahekümnenda märtsini USA-s on võimalik andmekaitse ja muid aspekte kohtumisel arutada äh, ja eh, privaatsusküsimused on eh, väga olulised eh, Äh, kuid sellele ei ole järgnenud, selle teema eest allutajad, kellel ei ole järgnenud konkreetseid meetmeid. Äh, ja nüüd äh, luuretegevus, luureandmed, tundub, et siin ka ei ole olnud piisavalt arenguid, edasiminekuid, kuid selles valdkonnas ei ole meil olnud pädevust, kuid liikmesriikidest ei ole tulnud infot selle kohta, et oleks parimaid tavasid järgitud. mis puudutab tehnilisi arenguid, siis töödokumendis on ära toodud krüpteerimise alased äh, infod ja äh, pilvedega seotud infod, mis puudutab suuri ettevõtteid. Äh, siin on olulised põhiõigused ja privaatsuse küsimused. nüüd IKT institutsioonid meil saab olema väga suuremahuline IKT konverents kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja ääretult oluline on see, et TG ITEK on edastanud meile dokumendi e-julgeoleku valdkonnas, kuid ei ole olnud konkreetseid ettepanekuid IT-julgeoleku e tegevuskava väljatöötamises, seetõttu oleme me ikkagi haavatavad veel spioneerimisele ja loomulikult see konverents on vägagi oluline. meie komisjonina peame eh, veebipõhise privaatsuse konverentsiga korraldama äh, Äh, sinna tulevad kohale kõrgetasemelised Euroopa eksperdid, äh, krüptograafid, äh, matemaatikaeksperdid ja IT-tehnoloogia eksperdid. krüpteerimine ja IT tehnoloogia on ääretult olulise tähtsusega, aga paljud eh, inimesed ei mõista seda, eh, ei mõisteta, mida teha erinevate instrumentidega, mis olemas on ja meie olu-, meie rolliks on eh, anda inimestele informatsiooni selle kohta. me peame teadma, kuidas eh, tegeleda eh, riski tarkvara haavatavuse küsimusega, eh, siis lisaks veel struktuuride küsimus, kuidas turvalisust ja privaatsuskaitset tagada Äh, ja kolleegid näevad äh, siin ka seda, äh, mis puudutab Euroopa digitaalse habeas korpuse ellurakendamist, me ei ole veel täitnud kõiki nõudeid. praegusel hetkel me oodame, et nõukogu annaks meile teksti andmekaitsepaketi osas selleks, et kolmepoolsed kohtumised saaksid alguse ja ma juba eelnevalt mainisin, siis ma käisin Jan Albrechti raportööriga andmekaitsemääruse küsimuses ja proua Lauristiniga, eh, kes vastutab direktiivi eest, eh, käisin ma siis eh, Riias ja Jan Albrecht kindlasti räägib sellest ka. ja siis see safe harbor küsimus me tahame mm, saada üksikasju kokkuleppe osas, mis puudutab kolmeteistkümmet nõuet, mis on seotud USA-ga, niisiis äh, siin töödokumendis on ära toodud kronoloogiline asjade seis, võttes arvesse seda, mis on aset leidnud alates märtsist kaks tuhat neliteist, kuid kallid kolleegid, peamiseks väljakutseks meie jaoks siin valdkonnas on see, et meil on nii palju vaja ära teha, kuid parlamendi ootus on see, et me liiguksime eh, reageerimiselt Ähm, proaktiivse tegevuse juurde parlamendina ja libekomisjoniga, äh, eriti just ähm, teemade puhul, mis puudutab ähm, massilist järelevalvet, jälitamist, jälgimist äh, ja andmekaitset, eraelukaitset. kodanikud äh, peavad nägema, et me oleme proaktiivsed nendes väga olulistes ja keerulistes küsimustes, kui me räägime järeltegevustest ja me ei tohiks lihtsalt reageerida erinevatele sündmustele, mis aset leiavad. me peame olema proaktiivsed, niisiis see oli minupoolne töödokumendi esitlus ja ma loodan, et teil on ettepanekuid lisaks variraportööride ettepanekutele, niisiis ma annangi teile nüüd sõna, ma tõenäoliselt kõnelesin küll liiga kaua, aga ma olen esimees, sellegipoolest vabandan. kõigepealt annan sõna Carlos Coelhole, palun. aitäh ainult kolm märkust minu poolt, kõigepealt õnnitlused. ma usun, et äh, see dokument, äh, mis koondab äh, endasse seda infot on väga hea dokument. seal on ära toodud kogu vajalik info väga kompaktselt esmapilgul äh, mulle tundub, et siit midagi välja ei ole jäänud, tegemist on väga kõikehõlmava dokumendiga, mis on hästi koostatud, niisiis kõigepealt esimene märkus minu poolt, palju õnne! teiseks märkuseks äh, on see, et see, mida ma nüüd ütlen, on kummaline, sellepärast et me räägime sellest teemast pärast seda, kui Prantsusmaa riiginõukogu esindajad on kõnelnud Äh, ja nüüd äh, äh, Euroopa digitaalne habeas korpus, kaheksa tegevusvaldkonda ja teie tõite välja selle, mida need kaheksa tegevust endast kujutavad. ja igal tegevusel on oma ajakava ja Ähm, on oht, et me kaotame silmist perspektiivi. Äh, kui me räägime habeas korpusest tervikuna äh, ja lõpetuseks tahaksin ma rõhutada seda, et me peame olema valmis äh, tegelema ka järgnevate sammudega raporti neljandas punktis või selle töödokumendi neljandas punktis on väga palju soovitusi, mis on suunatud teistele institutsioonidele eh, ja ka oma enda parlamendile ja ma arvan, et me peaksime neid soovitusi jälg-, järgima eh, ja miks eh, meie elame praegu ajahetkel, kus me püüame terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu võidelda ja parlamendi tegevuskavas eh, me kindlasti näeme seda, et eh, tahetakse päevakorda panna teemasid, mis on julgeolekuteemadega otseselt seotud ja surve on kindlasti sellesuunaline. me peaksime olukorda tasakaalus hoidma ja me peaksime kodanikele andma mõistma, et me ei äh, anna alla nende õiguste eest võitlemisel, digitaalõiguste eest võitlemisel, ja et me samal ajal siiski survestame ka nende teemadega ja seetõttu ma soovitan nii teil kui kolleegidel mitte unustada neid äh, samme, mis äh, siin dokumendis on ära toodud ja me peame need sammud siit dokumendist ka päevakorda suunama, see on väga oluline, sellepärast et see poliitiline sõnum, mille me kodanikele välja saadame, peab olema see, et me ei anna alla nende õiguste eest võitlemise, aitäh. aitäh, Carlos, järgmiseks saab sõna Korneli Ernst, palun. suur aitäh suur aitäh, Claude, selle väga hea töödokumendi eest. ma usun, et see tuleks alustuseks ära öelda. ma ju tean, et milline on äh, tegelik dilemma. see ei ole dokument ise, vaid äh, selle ellurakendamine, mida me aasta tagasi endale ette võtsime. ja komisjon ja nõukogu äh, ei ole äh, oma äh, töös edukad paraku olnud äh, Äh, ja võttes arvesse seda, mis on äh, juhtunud, mis on aset leidnud, mis on avalikuks saanud äh,, äh avatud, lahtine on veel see andmekaitsepakett, avatud on safe harbori problemaatika ja see viimane kokkulepe USA-ga, ähm, lihtsalt veel muud ka on veel lahti meil on äh, väga palju vaja veel ära teha me võime siin vastu võtta kõige paremaid äh, ja kõige äh, hästi koostatumaid töödokumente, aga kui midagi ei tehta ja kui survet ei avaldata institutsioonidele, eriti just liikmesriikidele, et nemad ka tegutseksid, siis me ei liigu edasi suhetes USA-ga ja omalt poolt lõpetan siis sellega, et ma ütlen, et minu arvates on oluline äh, ka äh, see, et äh, äh, me suhetes USA-ga selle teemaga kindlasti tegeleksime ja Euroopa Liit USA-ga suheldes me, me, me praeguses olukorras ei liigu edasi. ja fakt on see, et meil ei ole mitte ainult NSA-ga, vaid ka Briti luureteenistusega, teiste riikide, Euroopa riikide luureteenistustega ja Need probleemid siis puudutavad mitte ainult NSA-d, vaid ka teisi julgeolekuteenistusi, luureteenistusi ja kui me räägime nendest skandaalidest, eh, mis eh, igapäevaseks on juba saanud, eh, me peame midagi ette võtma, et sellisele igapäevasele skandaalide ilmsiks tulekule vastu astuda. suur aitäh! ja siin dokumendis ma rääkisin kõikidest nendest teemadest, Turvalise sadama teemast ja, ja muudest teemadest ka. ma loodan, et Äh, osa äh, sellest mõjust, äh, mis resolutsioonil olema saab, näitab ka seda, et meie väljendame parlamendi seisukohta nende peatükkide puhul, mis on problemaatilised. Barbara Spinelli järgmiseks, palun. Grazie eh, per questo. suur aitäh aitäh selle valgustava ettekande eest, Claude, ma tahaksin ka omalt poolt sind õnnitleda. ma olen täiesti nõus sinuga, et kodanikud peaksid nägema meid proaktiivselt tegutsemas. ja nad kindlasti näevad seda, kui nad saavad piisavalt informatsiooni meie tegevuse kohta ja minu arvates tähendab see seda, et meil on väga mm, konkreetseid kaitsekavasid vaja whistleblower ite jaoks ja Claude, mina, mulle jäi nagu mulje, et sa oled veidi liiga pessimistlik. me peame äh, tagama selle, et see kava oleks üle-euroopaline sest äh, äh, siseinfo avaldajad, nendega tegeletakse eri viisil sõltuvalt riigist ja see on seotud ka äh, osaliselt sellega, mida härra Coelho ütles. minule on jäänud mulje, et Euroopa Komisjon ei ole andnud meile selget proaktiivset vastust. kas me pakume üle-euroopalist kaitset äh, infoandjatele või äh, näeme me pidevalt äh, järjest ja järjest selliste olukordade esile kerkimist, mis siis võib-olla siin raportis tuleks tõesti ka pessimismi väljendada. jah, Barbara, sul on täiesti õigus, see siseinfo avaldajate katse, kaitse soovitus oli esialgses raportis sees, aga sellest ei ole saanud midagi, mis on üle-euroopaliselt ellu rakendatud, sellest ei ole saanud üle-euroopalist ettepanekut ja sul on täiesti õigus, ma kindlasti tegelen sellega põhjalikumalt kokkuvõtvas sõnavõtus, aga ma tahan lihtsalt öelda, et esialgses raportis oli see soovitus täiesti olemas, Jaan, järgmiseks palun aitäh! mina olen nõus nendega, kes õnnitlevad siin selle äh, töödokumendi koostamise eest. mina usun, et tegemist on väga hea algusega äh, sellele tööle, äh, mis meid ootab Äh, ja, ja ka hea kokkuvõte sellest, mida on tehtud alates märtsist. ja ähm, ma tahaksin öelda seda, et äh, enamike soovitusi ei ole institutsioonid praeguseks järginud ja minu arvates on see väga pettumust valmistav. aga ma usun ka, et kõige rohkem pettumust valmistav asja on siin kõige juures see, et need teemad, mida meie raportis tõstatasime ja mille me suunasime oma institutsioonile, et neid ka ei ole ära tehtud ja see on naeruväärne. meie me oleme siin rääkinud äh, sellest teemast. Äh, üks äh, kohtumine keskendus just selle institutsiooni IT-turvalisusele siin ja selle teemaga ei ole üldse tegeletud ja see on täiesti vastuvõetamatu ja ma arvan, et me peame kohe midagi ette võtma. ja presidentuur peab ka teadma, et nii ei, ei lähe. tegemist on poliitilise küsimusega. minu juurde pöörduvad äh, luureteenistuste juhid äh, ja küsivad, äh, miks spionaažikaitse siin institutsioonis on nii madal. see on täiesti naeruväärne, mina arvan, et me peame mõistma, et kui me nende teemade puhul midagi ära ei tee, siis meil on kohe probleemid. ja ääretult oluline on see, et ja väga hea on see, et see on ära toodud äh, ühe asjana, mis äh, koheselt tuleb ära teha, see on tõesti esimene samm, mis tuleb ära äh, lahendada. parlamendi ID taristutega tuleb ähm, korrektselt tegutseda ja kui me seda ei tee, siis me ei suuda kodanikele midagi pakkuda. ja see, mida mina olen kuulnud, on see, et mitte midagi ei ole aset leidnud ja see on täiesti vastuvõetamatu Äh, meil on endiselt veel mingid sellised süsteemid, äh, kus on äh, avatud tagauksed ja see on täiesti lubamatu. see oli ainult üks aspekt, mille ma tahtsin selgelt siin välja tuua. jah, mina leian, et sellega ei saa nõus olla ja ma ei saa inimestele öelda, et jah, meie süsteemis on äh, olnud lekkeid, need on äh, aset leidnud, aga me ei suuda neid parandada. mis puudutab äh, muud, siis ma olen äh, Karjas Koeljaga täiesti nõus äh,. ma usun, et kui me räägime andmekaitsepaketi vastuvõtmisest äh, raamkokkulepe, umbrella agreement, äh, äh, me peame need teemad oma parlamendi äh, Äh, päevakorda panema. komisjon äh, ei äh, tohi lihtsalt ignoreerida meie taotlusi, möödunud on juba aasta, toimunud on erinevaid läbirääkimisi. aga meie resolutsioone tuleb tõsiselt võtta. ja kui sellega ei tegeleta, siis meil on tõesti suured probleemid ja nüüd viimaseks midagi, mis puudutab tegelikke arenguid mina usun, et me ei ole piisavalt selgelt äh, oma uurimise tulemustes välja toonud seda, et äh, see ei puuduta mitte ainult äh, Riikliku Julgeolekuagentuuri NSA-d, vaid et see puudutab ka meie endi julgeoleku luureteenistusi ja mis puudutab Jamato ettevõtte ja selle süsteemide rünnakuid, eh, siis eh, sinna oli seotud ka Ühendkuningriigi eh, luureamet. ja siin on minu arvates tegemist agressiooniga Euroopa Liidu siseselt ja meie oleme kõik Euroopa Parlamendi saadikud ja me peaksime olema teadlikud, et midagi on toimumas, mis on Euroopale täiesti vastuvõetamatu. rahvusvahelises kogukonnas me ütleksime, et tegemist on agressiooniga. tegemist on kübersõjaga ja see on midagi, mis toimub Euroopa Liidu siseselt ja ma arvan, et me peaksime olema äh, valjuhäälsemad sellest rääkides Euroopa Parlamendina ja ma ütleksin ka seda, et äh, kui me räägime omavalitsustest nõukogus, siis nemad peavad tegutsema. me teame, et riiklik julgeolek on ju nende kätes. Äh, see on teema, äh, mille osas me peame olema selgesõnalisemad. me peame rangemalt käsitlema ka seda, mida meie enda valitsused teevad selleks, et kaitsta meid selliste rünnakute eest äh, ja see puudutab mitte ainult rahvaste kaitset ja julgeolekut, vaid see puudutab ka meie äh, õigusriigi ähm, põhist demokraatiat äh, ja selle kaitset ja kodanikeõiguste kaitset. suur aitäh! Äh, ma ei taha kokkuvõtvas sõnavõtus väga palju aega raisata, aga enne, kui ma Sofile sõna annan, tahan mõelda, et ma Jamaldot mainisin ka oma äh, Äh, sissejuhatavas sõnavõtus, lihtsalt teadmiseks kolleegidele, kes äh, hiljem tulid, Sofi, palun. My... suur tänu, Claude! Äh, vabandan, kui minu kommentaarid ei ole asjakohased või kordan lihtsalt üle, mida teised on juba öelnud, kuid arvasin, et alustame seda arutelu kolmveerand kuus, jäin seetõttu hiljaks ma vabandan, me püüdsime leida üles kõik variraportöörid teil on ju ometi olemas minu äh, telefoninumber, ütleb proua Infeld äh, ja mina ei saanud ühtegi sõnumit. loodan, et kõik, mida ma ütlen, on asjakohane, äh, Sofi, see on alati asjakohane, ütleb härra esimees. oma sissejuhatavas sõnavõtus ma mainisin Jamaltot ja kirjeldasin täpselt, milline on asjade olukord see ongi kõik ühesõnaga, seda silmas pidades äh, Gimalto juhtum e,. olen esitanud Euroopa Komisjonile juba äh, kirjaliku küsimuse, esitan veel selliseid küsimusi, sellepärast et nagu Jan ütles, et kui lugeda nüüd äh, küberkuritegevuse määratlust, siis see on just selline juhtum paistab, et Ühendkuningriigi luureteenistus leiab, et ükskõik, mida nad tegid, oli äh, õiguspärane, täpsustamata, millisest õigusest, millistest seadustest nad lähtusid, tõenäoliselt džungliseadustest. Äh, aga on teine juhtum, äh, on endiselt õhus veel Belgakami juhtum meil oli üks kuulamine, kus, kuhu nad ei tulnud kohale lihtsalt kui nad avalikult väidavad, et kõik, mida nemad tegid, oli õiguspärane, siis tuleks äh, ka, peaksid nad ka tulema Euroopa Parlamenti, meie kodanikuvabaduste komisjoni ning selgitama meile, kuidas see, mida nemad tegid, sai olla õiguspärane. kui ma loen küberkuritegevuse konventsiooni, lähtudes kainest mõistusest, siis see, mida nad tegid, oli ebaseaduslik. kui Hiina murraks sisse ettevõtte süsteemi, kui ettevõte on äh, Euroopa territooriumil, kes siis ütleks, et see on äh, seaduspärane või kui zimbabvelased seda teeksid? siis me ütleksime, et see on kuritegevus, eks ole, või terrorism või äh, kübersõda. aga kui Euroopa Liidu liikmesriik murrab sisse ettevõttesüsteemi, ettevõttes, mis, mille peakorter asub teises liikmesriigis, siis te võite mind lolliks pidada, aga minu meelest on see küll kuritegevus. mis sellest Belgacomi uurimisest sai? kas kuskil kogub see tolmu või? me võiksime korraldada uue kuulamise nüüd kahe juhtumi puhul, mis mõlemad puudutavad Ühendkuningriigi luureasutusi, kes murravad sisse Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumi ettevõtetest äh, andmebaasidesse ja kui nad leiavad, et see on kõik äh, õiguspärane, siis tulgu nad siia ja selgitagu meile, kuidas nende arvates see on. tegemist ei ole mitte ainult seaduspärasusega, aga äh, siin on ohus lausa meie enda kommunikatsiooni turvalisus. siin on moodustatud mitmeid erinevaid äh, töörühmasid, paistab, et inimesed võtavad seda äärmiselt tõsiselt, toimuvad lõunaaegsed arutelud, debatid, aga nii palju, kui mina aru saan, mitte midagi ei ole praktikas ära tehtud selleks, et meie enda kommunikatsiooni kaitsta. me oleme esitanud äh, kommunikatsioonile äh, komisjonile erinevaid küsimusi nuhkvara kasutamise kohta ja nii edasi ja nii edasi, komisjon ütleb, ah, see pole tegelikult meie asi. Nad ei ütle otseselt, et, äh, et nad ei hooli sellest, aga, aga seda võib sealt välja lugeda nende vastustest. meie enda suhtlus ei ole samuti kaitstud. ei ole. ja mitte midagi ei ole tehtud äh, sellest ajast peale, kui me sellest teadlikuks saime, selleks, et seda turvaliseks muuta. mida me kavatseme siis teha? kuidas me kavatseme reageerida resolutsiooni ettepanekuga, töörühma moodustamisega? ma arvan, et kui me tahame iseendasse tõsiselt suhtuda, siis äh, tuleb kutsuda äh, uut kutsuda üles korraldama uut uurimust ning äh, kohale tuleb kutsuda ka äh, luureasutused, et nad äh, ja, ja, ja esitada nendele küsimusi Belgacomi juhtumi ja teiste juhtumite kohta. resolutsioon, soovitused, ma ei ole mitte mingisugust reaktsiooni näinud või jätkutegevust liikmesriikides või komisjoni poolt ehkki meie järeldasime omalt poolt, et järelevalvemehhanismid äh, liikmesriikide luureagentuuride suhtes ei toimi. kas nad on hakanud paremini toimima? tõenäoliselt mitte. kas teostatakse mingisugust järelevalvet rahvusvahelise kahepoolse koostöö üle erinevate luureagentuuride vahel Euroopa Liidus? paistab, et mitte ma ei ole veendunud, kas Gemalto või Belgakomi äh, süsteemidesse sisse murdmine tähendab kahepoolset äh, koostööd, aga kui see on, siis igal juhul selle üle puudub igasugune järelevalve. me peaksime siis uurimisele nõudma jätku, korraldama uue kuulamise, sest et need on need vahendid, mida me saame kasutada sellises olukorras. me peaksime täiel määral kasutama neid vahendeid, mis on meie käsutuses. aitäh. jah, ma ei tahtnud siin kedagi solvata oma telefoni vaadates. kuid et Twitteris süüdistatakse nii mind ja teisi selles, et me oleme väga sünged ja pessimistlikud oma olemuses. Jan, sind ka. ja Jan, sina ütlesid, et tore oleks, kui keegi meie resolutsiooni ettepanekuid ka märkaks. jah, tõesti oleks see tore Cornelia Ernst ütles, et kui palju asju ei ole veel juhtunud, kui palju asju on jäänud lahtiseks. ma jätas kõrvale selle, mida Sofi Intvelt praegu ütles. võib öelda, et kõik, kõiki kokkulepped, mis on äh, lahtiseks jäänud, äh, pakett, mis ei ole veel valmis äh, ja nii edasi ja nii edasi vähemalt siis, kui me saaksime jätkuprotsessile piisava toetuse taha, oleks mingigi samm edasi tegemist on resolutsiooni ettepanekuga. aga võiks, võib kor-, võiks korraldada ka ITEC peadirektoraadi ka koostöös konverentsi ja uurimaks põhjalikult, miks meie turvalisus äh, ei ole tasemel. me peaksime püüdma leida vastuseid nendele küsimustele, millest me siin räägime. me peame kasutama seda võimalust. jah, me suhtume süngelt asjadesse, sellepärast et väga palju äh, on veel teha jäänud ja väga paljud ülesanded on täitmata ja kogu aeg kerkib meie töölauale üha rohkem ülesandeid ja see tekitab sellise sünge meeleolu, paistab, et me iga päev peame ronima üle mäest. kuid püüdkem siis olla optimistlikud, haarates härjal sarvist. ja nüüd õigusasjade komisjonist. Aksel, palun suur aitäh, lugupeetud esimees. kõigepealt äh, suur aitäh siin tehtud töö eest. Äh, tegemist on hea loeteluga asjadest, mis ähm, ähm, mida me põhi, pidevalt uuesti valgustamine, Philip Albrecht ütles täiesti õigustatult, et me ei tohiks keskenduda mitte ainult NSA-le, äh, Hiina, Venemaa, Põhja-Korea ja mis seal kõik veel on, seal on ka olukord täpselt samasugune. seetõttu on oluline seda pidevalt meenustada, meenutada ja meelde tuletada. oluline on ka, et asjad toimiksid kiiremini ja nüüd see umbrella kokkulepe andmekaitse, mis ei ole veel äh, lõplikku lahendust saanud ja nendega me peame ootama, vaatama, mis saab. aga äh, äh, oma kommunikatsioonivahendeid saame meie juba muuta turvalisemaks äh, ja Euroopa institutsioonidena äh, Ähm, ei ole ähm, me äh, piisavalt kaitstud äh, spioneerimise vastu, äh, küberrünnakute vastu ja see on punkt, milles me saame asju parandada. ja Eh, kui me tahame sõrmega viputada teiste ähm, luureteenistuste suunas, siis ei ähm, ole ju hea see, kui äh, meil endal toimub sama, toimuvad samad asjad äh, seespool ähm,. Ja ma arvan, et me saame edu saavutada, mis puudutab punkti neli, kus on edasised sammud ära toodud äh,, siis äh, Äh, ma tahaksin siin öelda, et mitte ainult äh, parlamendi juhatust ei tohiks äh, teavitada IT-süsteemide turvalisuse küsimuses, vaid ka komisjon ja nõukogu peavad selles valdkonnas tegutsema. ja siia peaks lisama ka selle, et me peame leidma mõistliku tee klassifitseeritud dokumentidega seoses, sellest on pidevalt juba ka räägitud ja me peame vaatama ka seda, mida oleks võimalik näiteks teha seoses Europoliga, milliseid ülesandeid talle anda, selleks, et oleksid õiguslikud vahendid äh, selles vallas tegutseda. Äh, ma ei tea, kuidas me kiiresti veel midagi käima saaksime lükata. Äh, Euliise, Europol julgeoleku turvalisuse taseme tõstmine äh, Need on äh, sammud, mida me saame reaalselt astuda ja ma loodan, et äh, need läbirääkimised, äh, mis toimuvad näiteks andmekaitse valdkonnas või selle umbrella kokkuleppe mm, küsimuses, et need jõuavad millegi lõpule ja et me oleme selleks ajaks juba midagi ära teinud, mis siin on ka esile toodud ja ma loodan, et me nende asjadega avalikkuse ette tuleme. tegemist on kestva protsessiga, me peame pidevalt tähelepanu sellele juhtima majandusspionaaži valdkonnas, saame komisjonile panna rohkem kohustusi ja me saame oma äh, ettevõtteid äh, teavitada sellest, et äh, igaüks vastutab selle eest, et oma andmeid kaitsta, et need andmed oleksid kaitstud ja hea on see, et me pidevalt tähelepanu sellele juhime ja et me püüame liikmesriike selles valdkonnas õigele teene suunata. Sophie, can I take Joseph next and you can come back? The uh, next is Joseph Vaid. Joseph, palun ja siis Sophie saad sina jälle uuesti sõna. suur aitäh äh, mulle valmistab suurt rõõmu see algatus ja ma leian, et äh, see on parlamendi hea traditsioon. Euroopa Parlament äh, Äh, on üks vähestest organitest, mis äh, on äh, tegelenud selle NSA skandaaliga lisaks riiklikele parlamentidele ja ma arvan, et me võlgneme selle oma kodanikele, valijatele ja ma arvan, et see on hea traditsioon, et me selle teemaga jälle ja jälle tegelema Äh, tegemist on äh, realistliku äh, kirjeldusega selle näol, mida meie esimees rääkis, jah, see võib olla küll pessimistlik, ähm, see, mis aasta jooksul on toimunud, praegune ebakindel olukord eh, seda kasutatakse ära selleks, et vanu projekte taas elustada, poliitilised diskussioonid taas eh, tuua, nagu midagi ei olekski juhtunud, ühest küljest eh, on parlament, kes on väga palju ära teinud, suure häälteenamusega on tegutseda selle nimel, et andmekaitsepakett vastu võetakse ja teisest küljest on institutsioonid Euroopa tasandil, kelle jaoks on see ükspuha ja kes ei ole piisavalt ära teinud digitaalne habeas corpus ja selle ellurakendamine, kuidas sellega on Äh, ja siis äh, meie kritiseerime erinevaid aspekte. Äh, see diskussioon siin kindlasti väärib seda, et rohkem kolleege oleks kohal võib-olla võib siin süüdistada hilist õhtutundi, aga no igal juhul äh, ka see on võib-olla oma poolt üks märk. ja äh, ma olen nõus ka sellega, mida ka eelnevad kõnelejad on öelnud. ja äh, ongi kätte jõudnud aeg olla pessimistlik. Äh, võib-olla peaksime tegutsema nagu Anton Kamtši ütles. ta ütles, et meil on vaja mõistlikku pessimismi ja meil on vaja võimalikku optimismi, äh, seda siis nii palju kui võimalik. ja me peame midagi ette võtma äh, ja me peame ühiselt selle optimismi äh, üles leidma selleks, et tööga alustada, aitäh. No, Joseph um,, a lot of people are watching this. Joseph, seda koosolekud kantakse üle internetis äh, ja tei- ja väga paljud äh, inimesed jälgivad seda, Twitteris kommenteeritakse seda ja nii edasi. Te ei ole elitistlikud siin. sugugi mitte. kolleegid, kes on käinud kõikidel kuulamistel, on kohal. tahaksin tänada teid kõiki selle eest. vabandan, kui olen pisut sünge, pisut vähem inspireeriv, ma lugesin oma märkmeid, ei tahtnud midagi vahele jätta, krüpteerimine, IT turvalisus ja nii edasi ju algse uurimuse äh, puudujäägid ja probleemid, mis on inimestel väljaspool parlamenti. Joseph, sinul on ka oma intergrupp. ja ka teised kolleegid. mõista tuleb seda, et parlament on väga tõsiseltvõetav kogu krüpteerimise, infotehnoloogia, pilveteenuste küsimuses parlament on olnud väga küps selles valdkonnas, kui mõned äh, konkreetsed teemad välja jätta, nagu Gemalto ja nii edasi. sageli küsitakse, et mida parlament seal nende teemade kohta ütleb, erinevatel suurematel konverentsidel, äh, nagu näiteks äh, eksimustest, rikkumistest teatamiste, teatajate kaitse ja nii edasi need on minu kokkuvõtvad laused, kuid meid kuulatakse. inimesed jälgivad, mida me, meil on öelda nii siin läbi interneti kui ka hiljem, nii et me peame kandma hoolt selle eest, et me, et meil on oma jätkuprotsesse Juan Fernando Lopez Aguilar, palun järgmisena ja suur tänu, et sa osalesid väga paljudel koosolekutel ja juhtisid ka neid. jah, just sellele tahtsingi tähelepanu juhtida. meie siin oleme pühendunult äh, teinud tööd selle kallal, meie oleme tundnud muret algusest peale. meie reageerisime siis, kui tekkis massiviisilise järelevalve või luuretegevuse skandaal. meie reageerisime ja veel palju enamgi, me olime ainus institutsioon, kes reageeris, ainus koda, kus korraldati uurimine. meie kandsime hoolt põhiõiguste eest, mis siin ohtu sattusid. ja ma ei hakkaks siin jääma, pead, siin peatuma nende põhjapanevate järelduste juures, mida me oleme teinud korduvalt hindan kõrgelt seda tööd, mida sa oled teinud äh, raportit koostades. minu õnnitlussõnad sulle, minu kõrgeim austus sinu oskusele asju õigesti hinnata. meid peaks äh, nähtama kui proaktiivset kogu. Te ütlesite tähelepanu sellele, et äh, meie koosolekud kantakse internetis üle ja avalikkus jälgib, mida me teeme. aga me tahame veel enamat. ükskõik, millisesse poliitilisse peresse me kuulume, ükskõik, mis värvi me oleme, peaksime puulduma ava-, pöörduma avalikkuse poole, üldsuse poole Äh, ja rääkima nendega nende oh-, nende õigustest seoses andmekaitsega, eraelu puutumatusega ning äh, me kõik peame tahtma, et meid austatakse, et meie partnerid austavad meid. me peaksime ja me oleme püüdnud äh, avalikkusega ühendust võtta ning kuulsime, et väga vähed inimesed teadsid tegelikult seda, et Euroopa Parlament selle teemaga tegeleb, et meil on oma uurimiskomisjon, et võetakse vastu resolutsiooni ettepanekuid ja nii edasi ja nii edasi. me muudkui hädaldame selle üle, kuidas nõukogu või komisjon ei pühendu, ei näita üles piisavat pühendumust sellele teemale. aga meie peaksime kurtma pigem ka selle üle, et me ei suuda piisavalt palju levitada infot selle kohta, mida meie oleme ära teinud. me ei suuda piisavalt hästi näidata, et vähemalt meie võtame seda teemat tõsiselt. me peaksime eraldama vähemalt minutikese selleks, et vaadata, kuidas me saaksime paremini oma resolutsiooni ettepaneku sisu edastada, kõiki selle resolutsiooni ettepaneku erinevaid osasid, rikkumistest teatamiste te-, teatajate osa äh,, infotehnoloogiliste süsteemide äh, suutlikkust kaitsta äh, andmeid ja nii edasi ja isegi diplomaatilistest äh, elementidest peaksime rääkima. peaksime eraldama vähemalt minutikese selleks, et parandada oma kommunikeerimis, kommunikatsioonioskusi. jah, võib-olla mõned inimesed jälgivad meie koosolekut, tänast koosolekut internetis, sest et äh, Euroopa Parlament on ju läbipaistev väga vähe on neid inimesi, kes teavad, et meie oleme selle teema eest üle hoolt kandnud ja et me jätkame seda, jätkame. jah, meil on töödokument, aga ma arvan, et me peaksime äh, ka juba praegu tehtud asju paremini edastama. jah see on sinu dokument ja ma oleksin pidanud mainima, et meil äh, on ka personaliliikmeid, kes selles uurimisprotsessis on äh, osalenud, nad äh, veetsid nädalaid selle uurimise tähel, tahaksin tänada kõiki neid kolleege, kes on siin kohal ja ka personali, kes on selle teemaga tegelenud. ja Anna Koomes saab viimasena sõna ja siis saab sõna Sofi Intvelt, kellel on kodukorda puudutav küsimus. Anna Koomes, palun. suur tänu, Claude Äh, ma siin tegelikult ei räägi kui kodanikuvabaduste komisjoni liige, vaid pigem kui välisasjade äh, komisjoni liige, sest ma kuulun ka sellesse komisjoni. ja oleme koostanud dokumendi, mis ei ole veel valmis oma lõppkujul aga see on seotud libekomisjoni jätkudokumendiga. jah, ja paraku pean ka mina süngete meeste ridadega liituma. meie soovitusi pole kuulda võetud ja need ei ole olnud piisavalt tõhusad äh, ning pole suutnud meie valitsusi ja institutsioone tegutsema panna. praegu on surve meile seda suurem välisasjad ja kaitse ja julgeolekuküsimusi silmas pidades terrorismioht avaldab meile suurt survet. meil on vaja õiget tasakaalu andmekaitse ühelt poolt, meie kodanike andmekaitse. nõukogu ei saa edasi lükata õigusloomelise paketi kallal töötamist andmekaitse küsimuses ja samuti Atlandi-ülene koostöö, mis on teine osa terrorismivastases võitluses, see tipp Atlandi-ülene koostöö ja partnerluslepe, seda selle lepinguga ei saa lõpuni minna, kui andmekaitse teemat ei käsitleta süviti minevalt. see on nii oluline meie kodanike jaoks. kui ei jõuta kokkuleppele andmekaitse küsimustes nii mitte ainult Euroopa Liidu siseselt, vaid ka Ameerika Ühendriikidega, siis meie kodanikud ei ole rahul. see on oluline äh, inimõiguste seisukohast, nii nagu on oluline ka äh, juriidilise ja haldusliku äh, äh, apellatsiooniorgani poole pöördumise võimalus. nii et kõik asjaolud, mis puudutavad Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu äh, raamkokkulepet, tuleb samuti põhjalikult läbi vaadata me ei pea mitte ainult äh, tegema seda äh, ühenduses olles oma kolleegidega Ameerika Ühendriikides, vaid me peame rääkima ka kodanikuühiskonna eden-, esindajatega. me oleme maininud siin juba, et me peaksime rohkem ühendust võtma äh, organisatsioonidega eh, nagu SLU ja nendega rohkem ühendust pidama. me peame tagama meie inimeste individuaalse kaitse, aga ka kollektiivse kaitse. see on suureks koormaks meie talitustele, meil on vaja öö, riikliku julgeoleku ühist definitsiooni, me peame oma IT-turvalisust, IT-julgeolekut äh, parandama peame tagama demokraatliku järelevalve, demokraatliku kontrolli luureorganite üle. see on mõningates äh, paikades olemas, aga, aga mitte nagu kord ja kohus kogu Euroopa Liidus. minu koduriik on ka suurepärane näide sellest. salateenistuse liige on väitnud, et nad võivad tegelikult teostada äh, luuretegevust äh, olukordades, kus äh, seadus seda tegelikult keelab Portugalis, on suurepärane näide sellest, milline olukord praegusel hetkel valitseb. Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused ja Euroopa Liidu institutsioonid peavad midagi ette võtma kallid kolleegid, ma tahaksin ka omalt poolt äh, kommenteerida Washingtoni ja, ja enne kui kolleegid lahtuvad, nii et ma pean sind siin katkestama. Sofi, äh, tee tõesti väga lühidalt, äh, muidu tõlgid lahkuvad. teen tõesti lühidalt. Hollandi parlamendis toimus täna pärastlõunane arutelu ja Hollandi parlament esitas sarnaseid küsimusi ministrile minister ei suutnud nagu kord ja kohus vastata, kuid ütles, et kui vastuluure näitab, et tõesti Briti salateenistus murdis äh, süsteemi sisse, siis äh, sellega kaasnevad sanktsioonid. sanktsiooniks on kahepoolse koostöö ülevaatamine. ja info vahetamise piiramine äh, või isegi lõpetamine see demonstreerib suurepäraselt seda, miks me peame kiireloomuliselt neid asju uurima, sellepärast et selliseid juhtumeid tuleb ette ikka ja jälle ja keegi ei võta midagi ette. info jagamine, mis meie arvates on oluline, võib sellise, sattuda ohtu, see võib lõppeda üha rohkem kogutakse andmeid ja säilitatakse andmeid, aga andmeid jagatakse palju vähem nii et kõik need, kes vajavad äh, informatsiooni julgeoleku seisukohast, äh, peaksid äh, seda küsimust pidama enda jaoks prioriteetseks. kõik on läinud barrikaadidele siin, viha on suur ja me oleme üles köetud, kuid mida me praktikas ette võtame? kas kavatseme esitada uue ette, uurimuse kohta ettepaneku? jah, jah, kohe räägin sellest. kallid kolleegid, nüüd on meie koosoleku aeg läbi, nii et äh, katsun otsad kokku võtta. minu ülesandeks on kanda hoolt selle eest, et, et seda olukorda sujuvalt lahendada. Äh, Kornelia Luua ütles meil siin üles kõik asjad, mis on veel tegemata ja mis ei ole toimunud, ehkki oleks pidanud. Jan Albrecht mainis, et resolutsioonid on jäänud lihtsalt äh, riiulile tolmu koguma. nii et äh, mingi jätkuprotsess on vajalik. töödokument äh, on dokument, kus ma teen tihedat koostööd variraportööridega ja ma tahaks, et kogu parlament reageerib, seda oodatakse meilt ja välismaailm ootab seda nagu ma ütlesin, infotehnoloogia julgeolekukonverentsidel tuntakse väga tõsist huvi selle vastu, inimesed teavad meie julgeolekust, julgeolekuprobleemidest, nagu Jan Albrecht mainis, meie äh, IT-turvalisus on väga nõrk siin. aga meie võime tegutseda krüpteerimise, pilve küsimuste kallal tegutsedes ja nii edasi ja kõikide teiste teemade kallal, mida siin on täna mainitud. märtsis äh, läheb meie delegatsioon Washingtoni, seal tõstatame ka kõik äh, tähtsaimad küsimused ning süstemaatiliselt, kasutades töödokument, töödokumenti, liigume resolutsiooni ettepaneku suunas, mis valmib tõenäoliselt äh, maikuuks ja kus me loodame pardale saada kõik fraktsioonid et äh, tegemist oleks parlamendipoolse poliitilise avaldusega. loodetavasti valmib see maikuus, aga äh, see selgub täpsemalt äh, koostöös, tihedas koostöös variraportööridega. kavatsen teha väga tihedat koostööd variraportööridega. aga igal juhul olgem optimistlikud kolleegid, kes jäid siia hilise tunnini ja suur tänu äh, ka tõlkidele, kes äh, on valmis jääma paar minutit kauemaks. nii et Sofi Infeld, me peame tegutsema nüüd. me lähme Washingtoni, Washingtonis äh, nad edastame me seda infot, et meil on olemas oma töödokument, kavatseme jätkuprotsessiga tegeleda, et me töötame süstemaatiliselt, et meie variraportöörid koostavad resolutsiooni ettepanekut. et meie tegevusel on oma sisu, minu ülesandeks on selle sisu tagamine. Washingtoni visiit on kohe-kohe käes ja seetõttu peab protsess hoo sisse saama. tänane arutelu oli sisuliselt oluline. kolleegid tõstatasid problemaatilised teemavaldkonnad, mis on jäänud siiamaani äh, lihtsalt äh, kalevi alla, mille kallal ei ole tööd tehtud. ehkki tegemist on kiireloomuliste küsimustega nii et resolutsiooni ettepanek äh, on meie töövahendiks, äh, aga selle resolutsiooni ettepaneku äh, taga peab olema kogu parlament. Sofi, kas sinu sõnavõtust on tõesti kasu? olgu, tee lühidalt. kolmekümne sekundiga ütle ära, mida sul öelda on. kõigepealt ütleb proua Entelt kui Euroopa Liidu välised valitsused murravad sisse meie süsteemi ning rikuvad meie õigused, siis me ei lähe neile külla ja ei küsi, kas nad võtaksid meid lahkelt vastu ja võõrustaksid meid, me kutsume nad oma parlamendi ette. ja teiseks, see kehtib veel rohkem riikide kohta, kes on Euroopa Liidu sees, mina ei taha oodata maikuuni. mina teen ettepaneku äh, sellele komisjonile siin, et saadame kohe kutse äh, Briti salateenistusele ja kutsume nad siia kodaniku äh, vabaduste komisjoni selgitama seda, mida nemad siin teevad ja kuidas see on õiguspärane. me ei peaks seda tegema maikuus, vaid äh, praegu. jah, äh, ma räägin sellest variraportööridega, sellest nõudest, olen valmis seda lubama, sellepärast et variraportööride kohtumine toimub äh, kohe. ehk siis vaatame, mida variraportöörid sellest arvavad, nii et me peame niiviisi toimima ma saan aru, äh, mida sa tahad öelda, meie lähme Washingtoni, me peaksime nõudma uurimist, aga, aga usaldage äh, mind, me tahame tagada ka demokraatliku protsessi ja ma räägin sellest variraportööridega, ma panin kõrva taha, mida sa ütlesid ja ma siis äh, lasen selle sinu taotluse töösse. suur tänu, kallid kolleegid, et jäite siia hilise õhtutunnini ja suur tänu arutelu eest!